kolleegid, ma palun teil istuda oma kohtadele, et me saaksime jätkata vastavalt päevakorrale, nüüd juba pärastlõunal. ja esimene TNT koordinaator, kes sõna saab, on härra Oliviera kes räägib meile meremagistraalide projektist, prioriteetsest projektist number kakskümmend üks. niisiis, kui te olete nii kenad ja istute oma kohtadele. ma soovin, et äh, kohtumine toimuks siin saalis ja mitte väljaspool saali niisiis. härra Olivero, sõna on teil kümneks minutiks, et selgitada oma tööd projekti kakskümmend üks kallal ja seejärel komisjoni liikmete küsimustele vastata. tänan, esimees, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda teid selle uue ametikoha puhul ja soovida teile edu tulevikus. ja nüüd ma lähen üle portugali keelele, kui tohib Ao longo dos últimos dois anos eu contactei com mais viimase kahe aasta jooksul olen ma kohtunud kolmesaja inimesega selleks, et ette valmistada äh, aruanne, mida me praegu arutame, tegemist on teise aruandega. esimene aruanne esitati eelmisel aastal ja oma arutelude käigus olen ma reisinud Soomest Kreekani. räägime nüüd ümberlaadimissadamatest ja ääremaadel asuvatest sadamatest ja selleks, kuidas kaks funktsiooni ühendada. milles seisneb probleem ja millised on lahendused, neid võib kokku võtta kolme pealkirja all kõigepealt laevaliiklus, mereveod, millega seonduvad ka äh, ohutuse probleemid ja siis äh, täiendavad süsteemid, äh, VTS ja teised. ja lasti temaatika, mis on täiendav temaatika ja sellest ma rääkisin oma esimeses raportis, konteinerlaevad näiteks ja tegevuse täiustamine äh, ja konkreetsemalt siis CO2 heitmete vähendamine ja teiste heitmete vähendamine ähm, paremate laevamootorite kasutamise läbi ning Euroopa projektide vaheline ühildumine. rääkides transpordist ja laevadest, siis me peame rääkima ka laevapere koosseisust. Euroopas on kolm riiki, mm, kus ei ole väljaõppeprobleeme. Kreeka, Rumeenia ja Norra. Äh, Norra ei ole Euroopa Liidu liide. kõikides teistes riikides on mereharidusega probleeme ja me peaksime mõtlema Erasmus tüüpi koolitusprogrammidele äh, laevapere liikmetele ja meremeestele äh,. teiseks, sadamate tegevuse tõhusus, mis tähendab seda, et ka haldussuutlikkus on oluline. oma esimeses raportis ma pöörasin palju tähelepanu äh, ainukontrollisüsteemile ja äh, täiendustele, parandustele haldusaparaadis. Äh, tuleb hõlmata kõikvõimalikud teenused ja sellest sõltub ka sadamategevuse tulemuslikkus. järgmine äh, teemade ring puudutab füüsilisi aspekte, mõningates sadamates tuleb teha süvendustöid Ähm, tõhustada kai tehnilist varustatust. Ähm, mõningates sadamates ei piisa ähm, kai kohti ja nende küsimuste lahendamisel tuleb suunata tähelepanu sellistele sadamatele ja konkreetsemalt ma mõtlen sadamatest, mis asuvad linna sees või mida ümbritseb linnaline keskkond, eriti kui tegemist on äh, ajalooliste vanade linnadega ja sadama laiendamine on raskendatud, seega väga palju on võimalik ära teha ka tehnilise varustus, varustatuse poole peal. rääkides sadama sissesõidu farvatri laiusest, eh, mõnikord on väga konkreetsed piirangud ja neid tingimusi tuleb üldistada. seega need probleemid on väga olulised selleks, et lahendada seda single window lähenemist, millele ma keskendusin esimeses raportis, rääkides sadamate tegevuse tulemuslikkusest. ja kolmas element seostub äärealadega, tagamaadega ja raudteeühendusega äh, ma igati pooldan seda, et käsitletaks ka viivituste ja helinemiste problemaatikaga. Äh, meil on vaja saavutada raudtee tõhus tegutsemine. ja me peame vältima selliseid olukordi, millega ma olen korduvalt silmitsi kokku puutunud Poolas ja Rumeenias. kus on vaja ehitada kiirteed, et siduda äh, sadamatega ja selleks on vaja Euroopa Liidu poolset abi. eriti äh, sisemaal paiknevaid logistilisi tugiteenuseid äh,. paar nädalat tagasi ma käisin Bremenhavenis kus on juba rajatud terve rida ühendusteid eh, sisemaaga, mis toimivad väga efektiivselt, kus on loodud sellised logistilised platvormid. mul oli võimalus neid külastada ja sellest on kujunenud juba tavapärane tegevus, mis tähendab, et ka mujal tuleb välja arendada logistikaahel ja seda ma soovitan südamest enne kui ma tutvustan konkreetseid ettepanekuid, mida ma olen kirjeldanud oma aruandes, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et väga vajalik on erinevate poliitikavaldkondade vaheline koordineerimine. ma võin siin tuua väga palju näiteid selle kohta kui me räägime transpordi ja regionaalpoliitika vahelisest seosest, transpordi ja teadusuuringute vahelisest seosest, transpordi ja tolli tegevuse vahelisest seosest. kuid nende tegevusvaldkondade vaheliste algatuste koordineerimine on väga raske, on või, kui ei ole võimalik kolme-nelja erinevat poliitikavaldkonda samaaegselt hallata, siis võib-olla tasub neid kuidagi äh, kahekaupa grupeerida ja mul on tehtud ka vastavad ettepanekud oma raportis ja ma püüan neid kiiresti tutvustada teile. Neid on kaksteist, äh, sadamategevuste integreerimine, äh, seoste tugevdamine, äh, nii-öelda sadama tagamaadega, mm, jälgimine, aluste jälgimine ja jälgimissüsteemid on väga olulised Äh, mitmesuguste uuringute läbiviimine, sest ilma uuringuteta ei ole võimalik äh, korralikult tegutseda, ma rõhutan veel kord, kui hädavajalikud on sellised uuringud. ja kui me soovime võrrelda sadamaid omavahel või mingeid muid tegevusaspekte, on meil vaja vastavaid uuringuid, mis oleksid lähtematerjaliks, võrdlusmaterjali aluseks. ja siis on vaja veel täiustada sidemeid sadama ja kaasnevate tegevuste vahel. Eh, siin ma juba rääkisin eh, laevapere koolitusest, ainukontrollisüsteemist, one-stop shopist, teadus- ja arendustegevusest ja eh, seoste loomisest erinevate rahastusvõimaluste vahel äh, raporti koostamise käigus ma mõistsin ja minu arust see on suurepärane, et on mitmeid võimalikke rahastamisallikaid nende tegevuste jaoks, ühtekuuluvusfond äh,, regionaalarengu fond, Marco Polo projekt, Euroopa Investeerimispank ja teised aga sageli partnerid ei tea, millise rahastaja poole pöörduda ja seetõttu on oluline soovitada, et komisjon koostaks mingi nõustamis, toodaks välja mingi nõustamissüsteemi, et inimesed leiaksid kiiremini juurdepääsu vajalikule infole. ja samuti on vaja kaasajastada TNT suuniseid, on vaja lihtsustada bürokraatiat, eriti Brüsseli bürokraatiat ja üks uudne asi, mida ma tahaksin mainida, on äh, uute sidemete loomine naaberriikidega. ja äh, nende riikide liikluskorraldussüsteemidega, riikides, millega Euroopa Liidul on sidemed. me räägime Lähis-Idast, me räägime Suessi kanali, kanalist, Panama kanalist ja loomulikult ka meie oleme huvitatud sellest, mis toimub Suessi kanalis või Panama kanalis. Äh, see on oluline ka meie tuleviku heaolu silmas pidades, et me oleme kursis asjade käiguga seal ja käsitleme neid. ning lõpetuseks ma tahaksin rõhutada ka meretranspordi strateegilist tähtsust nagu ma ütlesin, ma olen palju ringi reisinud, külastanud erinevaid sadamaid erinevates riikides. erinevates piirkondades on erinevad probleemid, Aadria mere piirkonnas, äh, kus on väga suur potentsiaal, mis on kasutamata. Beniini äh, poolsaarel on probleeme, Mustmeri pakub äh, huvitavaid väljavaateid, Äh, ühenduse loomiseks teiste maailma osadega ja me peaksime ka neid võimalusi uurima. ja loomulikult äh, ida-lääne suunalised ühendusteod äh, läbi Vahemere on suure tähtsusega Euroopa jaoks Kaug-Ida on samuti oluline punkt meie radariekraanidel ja ka Ameerika manner, äh, USA, Brasiilia, äh, on riigid, kellega me peaksime suhteid arendama. see oli väga lühike kokkuvõte minu aruandest. suur tänu, härra Valenti de Oliveira. on äh, küsimusigi teile ja kõnesoove avaldatud erinevatest fraktsioonidest, kõigepealt härra Iidala, kes äh, võtab sõna, härra Idala, vabandust, kes võtab Rahvapartei nimel sõna. ja härra esimees loodab, et ta nime hääldas ka õigesti. suur tänu, härra esimees, suur tänu meie koordinaatorile, ma olen teiega nõus, äh, ta äh, algatas seda debatti selle debati väga hästi, meremagistraalide küsimus on väga oluline muidugi terve Euroopa jaoks, aga eriti Põhjala riikide jaoks. mina tulen Soomest, me oleme, asume Läänemere äh, seal üleval kaugel nurgas ja meie jaoks on see meremagistraalide asi väga oluline aga probleem on meie jaoks see, et, ähm, et see kõik areneb väga aeglaselt ähm, ja et kuidagi on hoog äh, vaibunud, et kuidas me saaksime seda asja kiirendada, et me jõuaksime konkreetsete lahendusteni. ja küsimus meie koordinaatoritele, ma toetan seda ettepanekut, äh, et meil on ainult ainu, et meil on üks ainukontroll, äh, kas äh, ei võiks mitte võtta üle Soome mudel selle mudelit, äh, sest meil toimib see süsteem väga hästi. ja veel kaks küsimust. liiklusturvalisus, eriti Läänemerel, kus laevaliiklus on väga tihe, nende seas aga Vene laevad mille, mis äh, peavad vastama natukene teistele reeglitele kui meie äh, laevad nii keskkonnasätete äh, osas kui ka lihtsalt ohutuse osas, et kuidas me saaksime Venemaa meiega nii-öelda ühte paati sõna otseses mõttes. ja Rahvusvaheline Mereorganisatsioon on otsustanud, et kaks tuhat viisteist kärpida saastet veel null koma viiest null koma ühe protsendini, kui palju see küll omalt poolt mõjutaks kliimavastast võitlust, ma ei tea, kuid äh, see on väga suur majanduslik äh, ohver, mis tuleb tuua, kui me läheme null koma viiest null koma üheni, see tähendab seda, et kogu masinavärk tuleb laevadel ümber vahetada, meil ei ole praegu selliseid vahendeid. ja ainuüksi Soome jaoks läheb see maksma terve miljardi euro, terve miljard eurot äh, iga aasta, rääkimata siis sellest, palju see läheb maksma Rootsile, Taanile, Poolale, Balti riikidele, tohutud summad. ja kui Venemaa ei ole kaasatud sellesse, siis nende laevad on endiselt äh, vanad ja vanadele reeglitele vastavad ja saastemäärad jäävad täpselt samaks ja mulle tundub, et konkurentsivõime saab meil tõsiselt lüüa Euroopa võib küll ühtseid lahendusi siin vastu võtta, aga Venemaa tuleb kaasata. muidu läheb Põhjala piirkonnas äh, laevaliiklus ikka väga keeruliseks, kui me siin tõesti sellise otsuse vastu võtame. suur tänu härra Idele. Dirk Sterks ALDE fraktsioonist, palun. suur tänu, härra esimees. ma olen alati leidnud, et see osa eh, Euroopa-ülestest võrkudest on jäänud natukene selliseks eh, müütiliseks meie jaoks, sellepärast et eh, veeteede puhul ja kanalite puhul on väga selge näha, kes sõidab kust kuhu, aga mere puhul on asi natukene teistmoodi, see ei ole nii selgesti järgitav. Teie raporti ma loen siin seletuskirja, on öeldud, et üsna mitmed projektid on olnud edukad mulle aga tundub, härra esimees keskendub härra Dirk Sterksi ja palub korrata. jah, härra esimees, te ütlete oma raportis, mitte ükski suur öö, ähm, meremagistraalide projekt ei ole osutunud seni edukaks muidugi, see on üks väga tõsine kriitikanool koordinaatorilt. ma täpselt ei saa ikkagi aru, ma saan küll aru, millest te räägite, jah, aga ma ei saa täpselt aru see, mis toimub sadamatega. ma saan aru, mida te küll ütlete sellest, selle kohta, et sadamate infrastruktuur peab olema väga hea ja nii edasi ja nii edasi ja samas te viitate teistele äh, sadamateenustele samuti ja nii edasi, kuid minu küsimus on teile see, et alles hiljuti osalesin ühel kolloquiumil, kus räägiti sellest meremagistraalide küsimusest. kas me ei peaks mitte ehitama multiotstarbelisi terminale, kas me lõpetame siis meremagistraalide väljaehitamise toetamise, kui me räägime e, magistraalide väljaehitamisest näiteks Prantsusmaa ja Hispaania vahel. me ei, kas me mitte sellises olukorras ei looda liigselt äh, Äh, riiklikele organitele. samas, kui me seda teeme, peaksime me neile vastavad vahendid eraldama selleks, et nad saaksid leida lahendusi, mis vastavad meie kõikide ootustele kui me seda ei tee, siis me peaksime võib-olla mingitest magistraalidest hoopis loobuma. kui ma ka räägin Itaaliast ja ökoboonusest, kas seal ei tuleks mitte maksta ökoboonuseid selle eest, kui eh, konteinereid veetakse eh, laevadel, aga mitte eh, veoautodel? kas me ei peaks mitte looma eeldusi selleks, et meretransport ellu jääks? me, me ei saa siin rõhuasetust teha ainult kiirmere magistraalidele suur tänu, härra Sterks, härra Saraškiani. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin esitada küsimuse meie koordinaatorile Äh, ja nimelt täpselt seda, mis toimub koridor kahekümne ühega äh, Aadria merel, milline on praegune olukord ja mida on plaanitud äh, Balkani piirkonda. ühtlasi huvitab mind see, et praegu on meil käimas projekt, mille eesmärgiks on parandada siseveede laevatust, laevatamist ähm, Põhja-Itaalias, kas sellesse on ka plaanis sekkuda? suur tänu. rahvapartei. suur tänu, härra esimees. härra koordinaator, kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, minu jaoks oli suur privileeg ja au, aga ka uhke kuulda siin täna saalis portugali keelt ja äh, kuulata äh, siis nii tõsist juttu nii kaunis keeles. ma olen ise olnud raportöör mõnedes nendes küsimustes ütleksin, et minu meelest on ülioluline, et äh, luuakse sellised mereühendused äh, taoliste riikide jaoks, nagu on Portugal. Portugal on ühtlasi mereriik, aga ka üks äh, Euroopa Liidu äärealadest. see muidugi suurendab liikuvust meie jaoks, kuid oluline on meremagistraalide puhul mainida ka majanduslikke hüvesid. nagu te ütlesite, lõunariiki, lõunapoolsetes riikides on arenguruumi veel küllaga sadamasüsteemid, sealhulgas äh, Portugali südamad, sadamad ja süvasadamad äh, on väga olulised äh, kogu selle programmi jaoks, kuid mitte ainult Portugalis muidugi. programmide tõhusus, teenuste parandamine on kõik võtmetähtsusega. selleks aga, et kogu see asi toimiks, tundub mulle, et me peaksime lati natukene kõrgemale seadma ja natukene lähenema teistmoodi äh, nendele meremagistraalidele. dialoog peaks olema natukene hoogsam ja teinekord tuleks leida öö, äh, sujuvamalt kompromiss äh, erinevate vaadete puhul ja võib-olla peaks liitma nendesse aruteludesse ka äriringkondade esindajad kaheviisilisele transpordile, kaheliigilisele transpordile üleminek. mida teie näeksite selle mootorina, mis viiks meid tõelise koostööni Brüsseli äh, liikmesriikide ja kohalike tasandite vahel? kõikide osapoolte vahel, selleks et me tõesti jõuaksime siis sõidukiirusele selle programmiga. suur tänu, härra Xiero. proua Jensen aitäh! ka mina tahaksin tänada selle raporti tutvustuse ja nende ideede eest. mulle meeldib see, et ta pöörab erilist tähelepanu seda, milline peaks olema sadamate saras, eeskätt Läänemere puhul on see väga oluline, et et toimiksid reederid nii, nagu seda me oleme soovinud ka Marco Polo projektis. meil on ju puudus eh, mitte ainult sadamaid, vaid meil on ka meres juba väga kitsas. Läänemeres on väga kitsas, kui me räägime mm, meremagistraalidest ja mõtleme selle all nagu äh, Eh, kiirteid eh, merevetel, siis me peaksime kaasama tõepoolest eh, toimimise seisukohalt lähtudes ka kõik reederid sellesse protsessi, me peame looma infrastruktuurid selleks, et üles ehitada logistikaketid parlamendis me kavatseme käsitleda ka järgnevat finantsperspektiivi ja järgnevate aastate eelarveid, see, selles mõttes leian mina, et mm, äh, tuleks lähemalt käsitleda ka Marco Polo programmi ja selle finantseerimist, mind huvitaks äh, millised oleksid teie arvates need prioriteedid, mis oleks nõnda öelda teie soovide nimekiri, millele tuleks, äh, mille jaoks tuleks raha eraldada, et me saaksime alates äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast käivituvas finantsperspektiivis sellega arvestada Läänemere, aga ka Musta mere seisukohalt on äh, merekeskkond erakordselt oluline teema ja see on selle võrra olulisem, et me räägime siin töökohtade loomisest ja majanduskasvust. me, see tähendab meie jaoks muuhulgas ka öö, äh, öö, äh, kaupade vedu Venemaale, kasutades ära nii Läänemerd kui öö, Musta merd, see aitaks meil autoteide koormust vähendada ja öö, öö, ühelt poolt, teisalt aga hõlmata Venemaad senisest tihedamalt meie projektide elluviimisse, kuivõrd seeläbi tõuseks ka Venemaa huvitatus nendes reeglitepäraselt osaleda. aitäh. proua Maisner, palun. suur aitäh suur aitäh, härra Oliveira, teie raporti eest. tahaksin öö, äh, öelda lühidalt paar sõna. kõigepealt, nii nagu minu Soome kolleeg juba viitas, on meil olemas see äh, väävli äh, heite probleem ja nüüd, kui me räägime sellest, et me peaksime selle heitmemäära viima null koma viielt protsendilt null koma ühe protsendini, siis on see väga keeruliselt saavutatav, juhul kui tõepoolest see vastu võetakse, sest see tähendab seda, et tegelikult liiguks kaupade transportimine merelt uuesti äh, raudtee ja maanteedele, sest muidu me ei suuda, mm, sest lihtsalt meil ei ole laevu, millel oleksid mootorid, mille Eh, mis vastaksid nendele tingimustele. Eh, te rääkisite ka Bremerhaveni näitest, mina ise olen pärit eh, Alam-Saksi liidumaalt ja ma tean, et seal toimuvad praegu sadama süvendamistööd, samas on terve rida probleeme sadama Sarasega, kuivõrd kõiki neid piirkondi, mis peaksid sadamat teenindama, ei ole sugugi täielikul määral välja ehitatud Äh, kuidas me suuksime saavutada seda, et vahendeid jaotatakse nii, et sadamate sarase piirkond tõepoolest adekvaatselt välja ehitataks. me peaksime ju mõtlema euroopalikult, me peaksime ellu viima ja edendama projekti, toetama projekti, mis tõepoolest lõppkokkuvõttes ka terviklikult funktsioneeriks. aitäh, proua Maisna ja ma tahaksin ka ise sõna võtta ja rääkides sellest, millest rääkis härra Idala ja proua Maisner. mina olen ka vastnud ka Põhja-Euroopas laevaliinide delegatsiooni, kes oli, tundsid muret IMO määruse pärast, mis peaks jõustuma kaks tuhat viisteist. Nad leidsid, et see üleminek null koma viielt null koma ühe protsendile lühimaavedudel saab olema raske, ma arvan, et selle küsimusega te peaksite tegelema, kui te veel ei ole sellega tegelenud ja kindlasti peaks komisjon sellega tegelema. Äh, eriti arvestades seda, et Vahemeri äh, on saanud erandi sellele, mis tundub kummaline, aga nii see on vähemalt. seega need olid küsimused härra Oliverale, kui te soovite vastata, oleks suurepärane tänan kõigi nende esitatud küsimuste eest. alustame siis Soome küsimusest. ma olen seal käinud ja külastanud äh, sadamaid, Kotka sadamat ja Hamina sadamat, aga mitte Helsingi uut sadamat. ma olen väga teadlik selle piirkonna probleemidest ja mis puudutab just naftavedusid, äh, tähendab madala kvaliteediga nafta Venemaalt, mis sisaldab äh, suures koguses väävlit ja mis läbib väga tundlikku piirkonda ja seetõttu tuleb selle küsimusega väga tähelepanelikult tegeleda. ma olen teiega täiel määral nõus, et me peame tegelema ka Venemaa koostööprobleemiga. sest Venemaa Peterburi, Moskva vahelisel territooriumil elab seitsekümmend kuni kaheksakümmend miljonit inimest, kes on tarbijad, seega tarbimispotentsiaal on see väga suur ja sinna me peaksime tähelepanu suunama. Äh, ja siin on nüüd küsimus Läänemerest, Balti merest, äh, sellest, kuidas äh, juurde hankida sobivaid laevu ja kuidas lahendada probleemid, millele te mainisite, millele te juhtisite tähelepanu, keskkonnaprobleemid. sest see on niisugune kinnine meri, Läänemeri on kinnine meri ja seetõttu nõuab kompleksset lähenemist kogu piirkonnale. ma Orhuse ja Göteborgi vaheline lõik või selline sadama värava loomine võiks olla väga hea mõte, et ära hoida ohtliku lastiga sada laevade läbimine ja ma nõustun ka teistega, kes ütlesid, et on vaja laevade tehnilisi tingimusi täiustada. ja ma nõustun ka teie murega väävli heitmete pärast. on vaja laevad varustada parimate mootoritega, meil on vaja paremaid laevu ning kõike seda tuleb arvestada projekti raames ma nõustun ka sellega, mida öeldi vanade laevade kohta ma ei ole, ma ei poolda neid mugavuslipulaeva mõtteid, ma ei usu, et see on hea mõte, et mugavuslipuriigid on nendes riikides registreeritud, kes ei suhtu täie tõsisusega laevade registreerimisse ja nõuetele vastavusse. ja seetõttu me vajaksime ka paremat koostööd sellel suunal. härra Stürk vastuseks teile, et kui me räägime meremagistraalide projektist, siis äh, raskus tekib selles, et kolm komponendi, mis selle projekti moodustavad, ei ole samaaegselt nagu kesksel kohal, seega sadamad ja sadama äh, säraspiirkonnad, me peame paremini need omavahel ühendama, nad nähtavamaks muutma me saaksime seda probleemi lahendada, kui me toetame neid kolme komponenti. ma nõustun teiega selles, et, et me peaksime vältima konkurentsimoonutusi. sellele viitasin ma ka oma esimeses aruandes. ja veel kord rõhutan, et minu arvates on see nii oluline aspekt, et ma olen seda kajastanud ka teises aruandes ma arvan, et me peaksime mõtlema selle peale tõsiselt. ja, ja siin ma viitan äh, ka nüüd omapoolsete märkustele selle kohta, kuidas tuleb erinevaid poliitikaid omavahel paremini siduda. kui toimuvad algatused sadamapiirkonnas, sadama säramise piirkonnas, laevade osas, siis tuleb leida ka tihedam seos regionaalarengu poliitikaga. Te mainisite ka abi osutamise vajadust teatud laevaliinidele kui te mõtlete selle all teatud vedude aktiviseerimist ja siis tagajärgede ootamist, see oleks nagu stardiabi kolmeks aastaks. ja siis te rääkisite veel nendest ökoboonustest. see on hea ettevõtmine. Itaalia valitsus maksab kinni ainult väliskulutused vedude puhul. kui kaupu veetakse maanteid pidi, siis tekivad teatud kulutused, aga riik korvab need kulutused, et vedada kaupu meritsi ja sellega seoses on tekkinud probleem ja minu soov on see lahendada. et makstakse küll need väliskulutused kinni äh, Itaalia reisi osas, aga mitte Hispaanias ja Prantsusmaal ning edasi. ja seetõttu ma tahaksin näha, et taolistel ettevõtmistel oleks ka täiendavad meetmed järgmine küsimus. ma olen korduvalt käinud Triestes äh,, Koteris ja Veneetsias. Veneetsias tähistati pidulikult ka nii-öelda nelja sadama vahelise koostöö võimalust tähendab neli sadamat Aadria mere rannikul. ja äh, see seostub ka täna hommikul öelduga. nimelt, et on hädavajalik, et erinevad transpordiliigid ja konkreetsemalt raudteed selles Euroopa osas ja need ühenduslüli Trieste ja Kooperi vahel toimiks, siin räägite ka sellest, et siin on teatud ajalooline taak, mis takistab selle projekti lõpuleviimist, kuid ma loodan, et avanevad võimalused selle projekti elluviimiseks, kui on tahe olemas, selleks, et hajutada kõikvõimalikud kahtlused ja selleks, et luua ühendused ka sadamatega ja sadamad, millest ma räägin, Ravenna, Veneetsia, Montfaucon, Triest, Koper. Rajeka. Rajeka Horvaatias juba osaleb selles. Te mainisite kanalid Cremona ja Veneetsia sadama vahel on teada, et kanal on muidugi väga mugav viis, sest see suubub Veneetsia sadamasse ja seda on võimalik täiustada. kohalikud omavalitsused on teadlikud selle tähtsusest, sest see seob ligi kahesaja kilomeetri pikkuse siseveetee ja me peaksime seda igati toetama et olukorda parandada selles piirkonnas ja et tõsta ka äh, Aadria mere põhjakaldal asuvate sadamate tähtsust. kui me räägime Sinžist, siin, siis ma mõistan, kui oluline on sealse olukorra muutmine. see on Portugali sadam Äh, mis on äh, St Vincendi neeme lähedal äh, Edela-Portugalis. tegemist on väga erilise sadamaga, kus sügavus oli seitseteist meetrit, keskosas on kolmkümmend viis meetrit ja veel piisavalt ruumi laiendamiseks enamik sadamad ei soovi, et nad on ainult ümberlaadimissadamad. sadamate soov on olla nii ümberlaadimissadam kui ta sadama sarnase piirkonna sadamad. Sinch on selline sadam, mida on vähe kasutatud ümberlaadimissadamana Äh, kuid ta soovib saada kiirraudteeühenduse Madridiga. ja see ühendus toimiks suurepäraselt, kui see valmis saab, siis olukord ka laheneb. Te küsisite, milline võiks olla katalüsüütor Brüsseli ja riiklike, piirkondlike, kohalike omavalitsuste vaheliste suhete parandamisel, et anda tõuge meremagistraalide projektile, ma ütleksin, head projektid, head uuringud, head ettepanekud on need katalüsaatoriteks ja kui ettepanekud on head, siis ma usun, et tehakse jõupingutusi ka nendel ettepanekutel vajalike rahaliste vahendite saamiseks. proua Jensen ma loodan, et te nõustute minuga selles, kui oluline on toetada ka infrastruktuuri arenguid. kahjuks kõik kulgeb aeglaselt. täna hommikul räägiti raudteeprojektidest, räägiti sellest, et nende projektide elluviimisele kulub kümme, kaksteist aastat, väga palju aega, mõnikord isegi kauem ja siis te mõistate, et kui raske on ka meie projekti puhul, kuna mereühendusteede loomisel on palju rohkem partnereid kui raudteeprojektides ja ma arvan, et me peaksime alustama kõigepealt uuest finantsperspektiivist, mida te soovisite ka kommenteerida. ma arvan, et kui meil see saab olema ja sadamad ja säärase piirkonnad ja äh, logistika kett on välja töötatud, saame me täpsemalt määratleda meie vajadused. kuid ma arvan ja ma viitasin sellele ka varem et kui me suudame oma suhtumist ja käitumist muuta ja kohandada ja siin Brüsselis välja selgitada mitmesugused raha, rahastamise allikad ning nõustada ka kasutajaid, et neil on võimalik leida rahalist toetust, kui nad pakuvad välja mingi algatuse. suudame me kiiremini leida vastuseid oma probleemidele ma arvan, et ma juba Venemaa küsimust kommenteerisin. meie ees seisab suur probleem, nimelt kaubaveod põhjast ja lõunast Mustamäe merel, Konstantsa ja Bulgaaria sadamates on probleeme ja teine väga kitsas piirkond on Dardanellide piirkond ja me peame ka sellega tegelema ning leidma vastavad lahendused sellele. proua Maisner, ma olen külastanud Bremenhavenit ja mulle sai selgeks, et, et see uus sadam, millele te viitasite, mis asub lääne pool äh, Bremenhavenist, vajab ka tõsist tähelepanu Bremenhaven on suurepärane näide eh, sadamatevahelisest koostööst. inimesed võib-olla ei ole teadlikud sellest, aga neil on suurepärane koostöö ühe Itaalia suure sadamaga. Neil on kolmekümne aastane koostöökogemus Giaiotaroga ja ma usun, et vot selliseid vastuseid me otsimegi. Äh, kui me räägime koostööst hästi toimivate ja hea paiknemisega sadamate vahel. ja see võib-olla oleks ka üheks lahenduseks tulevikus. härra esimees, ma ei ole veel kohtunud rahvusvahelise merendusorganisatsiooni esindajad, aga ma kavatsen neid külastada Londonis. ja ma arvan, et see probleem, millele teie viitasite, vajaks arutamist seal. kuna aga ma nendega veel kohtunud ei ole, ei saa ma teile positiivset vastust anda. aga vähemalt ma olen kavandanud juba oma külaskäigu Londonisse suur tänu, härra Oliveira, selle sissejuhatuse eest kõigepealt ja siis selle eest, et vastasite ka kolleegide küsimustele ja äh, ootame siis edasist dialoogi tulevikus, nii et suur tänu tõesti teile! niisiis, äh, kallid kolleegid, järgmisena no muudame jällegi siin nimesilti eeslauas. Karla Peis äh, järgmisena siia üles minu kõrvale. ma ei arvanudki, et äh, näen seda päeva, kus äh, meie kõrvuti istume. aga näed, jumala imega tuli see päev. järgmine päevakorrapunkt, kallid kolleegid projektid kaheksateist ja kolmkümmend puudutavad äh, siis äh, siseveeteesid äh, Rein-Donau. ja mul on ähm, väga hea meel teid siin tervitada meie komisjonis. ma tahaksin muidugi kõiki koordinaatoreid ühtpidi soojalt tervitada, aga saate äkki teised aru, et Karlat tervitan siin äh, suisa erilisel moel. Karla, sõna ongi sul ja võta oma mikrofon, palun. siin on igasugune peene tehnoloogia, mis nõuab igalühel oma mikrofoni. suur tänu, härra esimees kõigepealt äh, ma usaldan oma kolleege alati selles osas, et äh, nad räägivad äh, kokku maast ja ilmast, nad ei ole mind alt vedanud täna aga äh, Hollandis näiteks äh, äh, Holland, hollandlasena tundus mulle, et hakkab siin tekkima flaamide ja hollandite, hollandlaste vaheline konflikt. seda koordineerin mina, seda konflikti, ja loodetavasti reedeks on lahendus käes. kallid kolleegid, parlamendisaadikud, alustaksin lõpust ja räägiksin sellest, mis on siis äh, äh, minu töö teise aasta tulemused ja teie siis hindate omakorda seda, kas ma olen oma ülesannet täitnud. kõigepealt äh, siseveeteed. Äh, nad on väga sobivad ähm, ühe või teise regiooni äh, edendamiseks ja ma olen täiesti veendunud, et näiteks Donau jõe piirkonna arendamine toob kaasa ka kiiremaid arenguid jõest kaugemal asuvates piirkondades, nii et mitte ainult seal konkreetselt jõe ääres ja seega on väga oluline, et me kõik osapooled kaasame oma tegevusse ja et kõik saaksid otsustada selles osas, mis Donaul toimub. sellepärast, et äh, kui meil peaks tekkima olukord, et äh, jõgi on küll laevatatav, aga ei ole mingisuguseid ühendusi tööstusega, kui me ei ole ette valmistanud sademeid, ähm, nii nagu härra Olivera rääkis, siis on meie töö tulemus ikka suhteliselt kehv. nii et Donau äh, on äh, siis äh, praegu meie tähelepanu keskmes, ähm, aga mitte ainult äh, jõgi, vaid jõgikond. see hõlmab endas kõikvõimalikke aspekte, majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi aspekte, aga muidugi ka transporti puudutavat. meil on vaja koostoimevõimet ja see on olnudki kogu meie tegevuse ja investeeringute eesmärgiks. meie, me ei tohiks aga unustada ka seda, milline on turg, kas äh, meil on piisav laevapark, kui on, kas siis sellest piisab äh, äh, meie vajadusteks, kas need alused on keskkonnakriteeriumitele vastavad, kas meil on piisavalt personali, kas tegemist on nii-öelda ökolaevadega ja nii edasi. ja küsimus on selles, et kas äh, jõel toimuvaga on seotud ka äh, siis äh, sobivad tööstuse esindajad. meil on ühtsed põhimõtted, mille alusel me to-, toimime, need on põhimõtted, milles on kokku leppinud kõikide seotud riikide keskkonnaministrid ja toona puhul on neid riike ikka väga palju väga-väga palju riike on äh, selle jõgikonnaga seotud. Nad on kõik olnud nõus ühtsete avalduste põhimõttega ja me oleme omalt poolt äh, ka sinna midagi lisanud. nimelt äh, praegu on regiooni riikidel väga raske oma tegevus vastavusse saada Euroopa Liidu keskkonna äh, reglemendiga. me tahaksime, et kohe algusest peale oleks meil selline ekspertide grupp, kes uue projekti puhul läheks koha peale ja annaks siis nõu valitsustele ja konkreetsetele organisatsioonidele või üksustustele valitsuste sees selle kohta, kuidas ähm, siis keskkonnaseadusandlusega oma tegevus kooskõlla saada. see on väga oluline küsimus, äh, sellepärast et äh, keskkonna Äh, organisatsioonid on vägagi huvitatud sellest, mis selles piirkonnas toimub ja ega neil on ka õigus, sest et äh, jõgi ei ole mitte ainult üks äh, veekogu, vaid see on ikkagi elav piirkond ja inimesed peavad seda väga oluliseks. hollandlased isegi ütlevad laulusõnades, et iga äh,, igal inimesel oma jõgi ja nii edasi, kus iganes see jõgikasi ei voola. ja need, kes elavad Donau ääres, härra esimees ütleb, et tema jõeks on The Mersey ja proua kõneleja, proua Päis ütleb, et oh jumal. kõneleja jätkab Need, kes elavad Donau ääres, näevad Donaus ühte püha väärtust ja, ja seda ei tohi unustada ega sellest üle vaadata. nii et need ühtsed põhimõtted on meile vägagi kasulikud ja üsna pea eh, siis pannakse paika ekspertide grupid, kes selgitavad täpselt valitsustele, et kui te teete seda, seda ja teist, siis on tulemused need, need ja need ja siis oletegi vastavuses ka oma tegevusega Euroopa Liidu keskkonnaseadusandlusele. jah, tõesti, kõik, kõige suuremad kitsaskohad tuleb äh, lahendada, aga kui me kõik need ära lahendame, siis meil lõpuks ei olegi enam aluseid äh, Euroopas, meil ei ole enam laevu, kes äh, suudaksid vastata kõikidele nende kriteeriumitele me me ei saa ju ka nõuda seda, et kõik peaksid näiteks maanteeveod lõpetama ja keskenduma ainult veeteedele, sellisel tegevusel ei ole mingisugust mõtet, me peaksime mõistlikumalt suhtuma ja lähenema. eriti on meile kasuks olnud äh, tehnoloogilised arengud masinavärki puudustavas, kütust, mida kasutatakse, mootorid ja see kindlasti kõik on lisaväärtust omav äh, siseveetranspordile, eriti nendes riikides, kus sellised küsimused on nii mõndagi aega olnud äh, vaeslapse seisus. nii et nii palju siis üldisest pildist. ja läheksin nüüd konkreetsemate asjade juurde. minu äh, töö teine aasta läks äh, Äh, väga kiiresti, mul oli väga palju tegu, tegemist Ida-Euroopa riikides ja ühtlasi see nii vist tsivilisatsioonis läheb, et et kui sa oled ühe või teise riigi puhul koordinaatoriks, siis sa lähed kõigepealt sinna riiki, pead ennast tead-, teatavaks tegema valitsusele, et kas ma võin teid aidata, aga kui valitsust paigas ei ole, siis on suhteliselt raske ähm, seda teha see oli äh, probleemiks üsna paljudes äh, piirkondades, kus äh, poliitiline areen ei olnud väga tugevatel alustel ja pidime pidevalt ootama valitsuste vahetamist. aga käisime paljudes riikides, Rumeenias, Bulgaarias, Ungaris, näiteks ka Belgias, aga ja Haagis ja varsti läheme juba edasi äh, mitteliikmesriikidesse nagu Serbia ja teised taolised riigid. Äh, muidugi ainult äh, Donau ei ol-, mitte ainult need riigid ei ole huvitatud Donaust ja Saine Schelt äh, veideid on samuti sama huvitav kui toona meie jaoks, kuid äh, kõigepealt tuleb välja öelda see, et äh, laevatamisega seoses on tõsiseid probleeme täna, infosüsteemid on niivõrd erinevad, ei ole tagatud jätkusuutlikkus ja me peaksime keskenduma järjepidevusele ja ohutusele nende inimeste jaoks, kes jõgede piirkonnas elavad väga paljud jõed voolavad läbi kesklinnade ja kui eh, siis eh, neid jõgesid pidi sõidavad laevad, eh, mis veavad ohtlikke aineid näiteks, siis kujutab see ju ennast tohutut ohtu nendele linnadele. muidugi erinevad TEN projektid oma vahenditega on meie jaoks väga olulised ja hiljem räägin natukene ka makroregionaalsest lähenemisest. lubage alustada kõigepealt ähm, äh, Saksamaa projektist, liigun siis põhjast lõunasse. Äh, Saksamaa osa siis Baierimaal see on küll üks äh, suhteliselt mõistlik programm. me oleme üritanud eh, siin seda ühispõhimõtet eh, kasutada. Eh, tulemas on uuring nii Saksamaa keskvalitsuse kui ka Baierimaaga, tegemist on seireprogrammiga, kus osapooled kõik on kaasatud, näiteks nagu ka kaubanduskojad kolmkümmend aastat ei saanud nad üldse omavahel jutule nüüd aga sujub koostöö väga hästi ja on siis äh, seiregrupis ühe laua taga. mida me üritame saavutada? me üritame saavutada seda, et äh, mitte keegi ei ütleks lahti sellest uuringust pärast. ma tahaksin, et kõik suudaksid sellele oma käe alla panna ma tahan, et kõik ütleksid, et me osalesime selles, et mina konkreetselt osalesin selles, tegemist on sõltumatu uuringuga, tulemused võib-olla ei ole meeltmööda kõigile, aga vähemalt see on kõigi ühine uuring. Äh, alati ju selliste asjade puhul on keegi, kes on rahulolematu, aga me tahame, et tegemist oleks tõesti sõltumatu uuringuga ja et äh, seda saaksid kõik pidada siis oma uuringuks ja ma loodan, et äh, see kujuneb positiivseks lahenduseks. nüüd Austria osa Donaust, see on minu meelest äh, üheks näiteprojektiks, sest siin me näeme tõesti keskkonna äh, hüvede ja laevatööstuse huvide ühtimist näiteks äh, tegemist on seal looduspargiga Natura kaks tuhat alaga, kus see jõgi läbi jookseb ja selle jaoks on tehtud eraldi projekt. Slo-, Slovaki ja Ungari lõigud. siin on muidugi äh, olukord väga habras ilmselt te mäletate veel, et Haagi kohus on võtnud vastu oma lahendi selles küsimuses, mõlemad osapooled lugesid sellest kohtulahendist välja selle, mis neile meeldis, nii see tihti on, kuid äh, tekkinud probleemi lahendamine ei ole poliitilises mõttes sugugi eh, lihtne. nii et mulle tundub, et mina pean ennast poliitikas täiesti tagandama, need eh, probleemi juured on väga sügaval ja väga kaugel ja ma tõesti olen eh, huvitatud praktilistest lahendustest pigem. ja et võib-olla leiame kuidagi siis ühise keele nüüd Donau, Bulgaaria ja Rumeenia osa siin oleme üritanud bulgaarlased ja rumeenlased koostööd panna tegema, et nad kõike, mis puudutab jõge, koordineeriksid omavahel, sest piir jookseb äh, otse läbi Donau, nii et ei äh, siin ju ühel poolel teha ühte ja teisel pool teha teist, üritame siis nad äh, koostööd panna tegema. üks asi, mis on meil Rumeenias, on seoses ökosüsteemiga. kalavarud äh, on ähm, praegu vägagi ohustatud, eriti tuuravarud ja kõik muidugi huvitatud sellest, et tuuravarud saaksid äh, taastuda. ja me peame keskenduma sellele, et kõik, mis me teeme, sellele keskendub. kuid me näeme, et valitsused on tõelistes raskustes. ma ütlesin seda ka enne, et on väga raske osadel valitsustel äh, mõista, mida nõutakse seoses Euroopa Liidu keskkonnaseadusandlusega ja väga raske on kõiki sätteid täita hakkama saada on keeruline ja pidevalt on nende teel ees suured tõkked. nii et meie tahaksime, et läbi meie ekspertide grupi töö võib-olla oleks nendel natukene lihtsam oma tööd teha, et nad ütleksid konkreetselt, mida tuleb teha ja et mida see konkreetselt kaasa tooks. nii et üritame leida lahenduse selle jaoks nii palju siis äh, Donau projekti osast ja nüüd äh, äh, Senšelt projekt, siin on üks suur probleem, ma ütlen kohe välja, see on rahastamine. ainus viis, kuidas seda probleemi lahendada, on läbi tollimaksude, vabandust, läbi teemaksude ja on loodud äh, valitsustevaheline grupp, kus äh, siis räägitakse just nimelt rahastamist puudutavatest küsimustest ja äh, võib-olla siis nii-öelda veeteede maksude võimalikkusest. me nimetame seda projekti, see on Shell projektiks, kuid Sheltini see päris ei jõua. seal on üks vahe ja Ternöösen ja Ternöseni sadamas praegu hollandlased ja flaamid peavadki läbirääkimisi, et äh, ehitada sinna suur lüüž ja ainult läbi selle, selle projekti jõuame megi siis Sheltile. see on äh, suur probleem praegu flaamide ja hollandlaste jaoks kuid loodetavasti prantslased toetavad seda, et see võetaks TNT projekti. ja nüüd Itaalia veel ja Tšehhi Vabariik. me käisime Tetšini äh, äh suudmes Elbe jõel selle aasta märtsikuus Tetšin annaks meile võimaluse ühendada Tšehhi poolel üks suur tööstuskompleks äh, Saksa sadamatega. ka nemad oleksid huvitatud lüüsist. probleem ei ole siin valitsuste vahel, aga vaid Tšehhi Vabariigis endas on probleem. Nad ei suuda ise kokku leppida. nimelt keskkonnaorganisatsioonid ja transpordi äh, Äh, lobi on äh, siin kokku põrganud. aga Tšehhi Vabariigi jaoks oleks väga oluline siiski lahendus leida. nüüd aga Itaalia, Po jõgi, siin nägime me midagi hoopis äh, imelist. Nemad rahasid üldse ei taotlenud, vaid tahtsid meiepoolset toetust äh, ja meie seda toetust ka hea meelega jagasime, sellepärast et nad oma töö tegid täiesti üksipäini ise ära. mida nad siis tegid? uuendasid äh, Po jõe kanaleid äh, Mantua ja Cremona suunas ja tõstsid need kategooriasse viis A ja minu meelest suisa imeline tõesti, mis seal on saavutatud, äh, suurepärane töö on ära tehtud, itaallased üksipäi ilma äh, rahalise toetuseta. ja kohtusime ka meie kalli Pauloga seal, kes ostsid siis äh, viis äh, sellist alust, mis töötavad nagu püstolbuss, sõidavad edasi-tagasi mööda vett. see on regulaarliin, käima sai see veebruaris kaks tuhat üheksa ja ilma igasuguse lisatoetuseta said nad sellega hakkama, nii et äh, härra esimees, äh, sellega piirdun ja olen hea meelega valmis vastama küsimustele. suur tänu, ütleb härra esimees. suur tänu, Karla. ainult paar sõnasoovijat oli selle hetkeni, kui sa rääkisid Donaust, Viinist ja Austriast ja siis kohe hakkasid käed tõusma ma olen veendunud, et Donau jõgikond on meie komisjoni jaoks äh, justkui äh, mitteametlik lemmikjõgi, kõik räägivad muudkui Donaust ja Donau jõgikonnast, proua Tikau on siin sõna soovinud ja ma olen täiesti veendunud, et äh, ka tema mainib ära Donau kas või poole sõnaga oma avalduses võib-olla peaks seda nime, seda järg-, teist projekti nimetama äh, Sen peaaegu Shelt projektiks, aga kunagi me sinna jõuame. nii et kõigepealt annaksin sõna äh, Rahupartei nimel härra Krossile. aega meil on, aga see ei tähenda seda, et kõik peaksid siin nüüd äh, äh hakkama eposeid ette lugema püüan olla lühid-. ma tervitan südamest meie endist kolleegi, kes nüüd on koordinaator. tahaksin tänada teid selle töö eest, mida te teete, see ei ole lihtne töö. kogemuste põhjal võin öelda, et meil on teada meil on nüüd koordinaator, kes teab, kuidas parlament funktsioneerib, ta tunneb tööd kui transpordiminister ma ei tahaks peatuda Flandrial, Belgial ja Madalmaadel täna, kuid täna olete te koordinaator. Te olete väga pragmaatiline proua, sellepärast on mul pragmaatiline küsimus. kas on mõtet sellesse valdkonda nii palju raha mm, panna, või kas tõesti Rein on seda väärt, et sellesse nii palju investeerida, kas need rahalised kulutused on äh, piisavalt äh, rentaablust tagavad, kui ma poleks seda küsimust esitanud, siis oleksid kõik teised seda küsimuse tõstatanud. ma tunnen äh, ja meie koordinaatorit kui väga pragmaatilist naist ja seetõttu olen ma vastusest äärmiselt huvitatud on oluline, et eh, me, et me arvestaksime eh, rahastamise puhul ka jõe, jõge eh, ümbritsevat looduskeskkonda iseäranis silmas pidades äh, Natura äh, kaks tuhat reegleid ja ma tahaksin tõepoolest, et me ei kordaks varasematel aastatel tehtud vigu, kus me püüdes küll piiriülest koostööd edendada, ei ületa, piiriülest koostööd edendada, ei saavuta me aga sugugi mitte eh, kahe asjaomase riigi koostoimimist. seetõttu ma leian, et selle küsimuse lahendusega tuleks juba ettevalmistavas käigus tegeleda, sest kokkuvõttes taandub kõik finantseerimise küsimusele ja sageli alafinantseerimisele. kui teatud projekte vaadelda, siis on näha, et terve rida Euroopa projektide rahastajaks on üks Euroopa partner kuidas te võiksite näha selle küsimuse lahendamisel teisi solidaarsuse vorme, et toimuks üleeuroopaline kaasfinantseerimine? kas või olemasolevatest huvidest lähtuvalt. tänan selle julge küsimuse eest ja järgmine sotsiaaldemokraatide nimel proua Tikau ilmselt vastab selle küsimusele, kus on saada õigeid vastu- äh,, investeeringuid. Silvia, palun. tänan, esimees ma räägin rumeenia keeles. ma sooviksin tänada koordinaatorit tänase ülevaate eest. nagu meie esimees ütles, meie komisjon on nagu Duunaju oma lemmikuks võtnud. ja praegu täpsustatakse, et tõlge inglise keelde tuleb kahekümne teisel kanalil. lahendatakse tehnilisi probleeme. kaks aastat tagasi me üritasime transpordikomisjoni tegevuse päevakorda sisse viia selle küsimuse. eelmisel aastal septembri lõpus, oktoobri alguses Äh, saadeti delegatsioon kolme riiki Austriasse, äh, Rumeeniasse ja Ungarisse ja läbivaks teemaks oli Donau. selle külaskäigu põhijärelduseks oli, et, et on vaja Euroopa Parlamendis moodustada Donau temaatika edendamise intergrupp, ja see sai teoks meie koosseisu alguses. me teame, Euroopa Komisjon töötab välja ka strateegiat Donau jõgikonna jaoks, äh, milles kajastatakse ka transpordi arengu ja regionaalarengu aspekte, sest Donau omab äh, Euroopa jaoks ka sotsiaalset, majandus- ning kultuurilist väärtust. Äh, ma üritaksin vastata härra Groschile väites, et on oluline investeerida selleks, et tagada äh, kiirtee Põhjamerest Musta mereni ja kõik sõltub meist, kas see saab teoks või mitte, selleks et äh, ühendada see vahemaa ning luua koridorid mis annavad märkimisväärse panuse kauba ja reisijate veole Euroopas. mul on kaks küsimust. kõigepealt, rääkides Donau jõgikonna tuleviku arengust ja strateegiast, keda te kaasaksite sellesse? kahjuks, kui me räägime jõevedudest, siis me peame arvestama sellega, et mõningatel lõikudel on tekkinud tõsine konflikt äh, vedajate ja keskkonnakaitsjate vahel ja samuti Donau delta ehitatud kanali, tema, äh, mis on oluline, kui me räägime Kastroja kanalist. kui me räägime Najada programmist, siis kahjuks on selliseid riike ja nende seas eriti uued liikmesriigid, kellel on vähe võimalusi saada abi Najada programmist. võib-olla te saaksite valgustada meid selles küsimuses, võib-olla koos meil õnnestub kokku panna meetmed ja algatused, mis võimaldaksid paremini kasutada seda rahastamisvahendeid. ma tahan üle kinnitada, et me oleme valmis olema teie partnerid ja oleme huvitatud Doona vedude arendamisest ja soovime selleks ka Euroopa Liidu poolset strateegiat. tänan, annan sõna härra Sterksile ja siis äh, anname võimaluse proklaisile vastata neile ja seejärel anname sõna järgmistele sõnasoovijatele härra Sterks, palun. suur tänu. ja suur tänu proua Paisile, kallis Karla, tänan selle ülevaate eest äh,. sul olid häid uudiseid sinu poolt koordineeritavate projektide kohta. tegemist on äärmiselt praktiliste projektidega. ning äh, ja äh, suured kaubaveod liiguvad mööda neid marsruute, mida te mainisite. Te rääkisite äh, läänes keeldi süvendamistöödest. ma tahaksin kuulda teie suust paar detaili. kas te suhtute sellesse kui juurdepääsutee loomist sellele marsruudile või mitte? ma olen äärmiselt huvitatud sellest veeteemaksu süsteemist. sest ma kuulen esimest korda, et sellist maksu võetakse siseveeteedel. seega ma oleks huvitatud teada saama, kuidas see praktikas hakkab toimuma. ärge unustage, et Šelde jõgi voolab kuni Gentini kuid ka Tõrnosa on seal lähedal, sest kogu see ühendav kanal on kõige lühim tee ja suurepärane marsruut äh, ümberlaadimiseks merealustelt jõelaevadele. ja seetõttu on ehitatud Arnosas terve rida lüüse, neid praegu kaasajastatakse ja ma olen kindel, et see on hädavajalik. ja nüüd ma esitan küsimuse mille kindlasti esitab ka Halla Halkadrool, kes on samuti samast piirkonnast. oma aruandes räägite te lüüside ehitamisest siseveeteede jaoks. kuid oma teema sissejuhatuses te rääkisite, et tegemist on väga suure lüüsiprojektiga, et Gent saaks jätkuvalt funktsioneerida kui meresadam ja on oluline ka tööstuskaupade veol ja suuremate sadame, me, kui me räägime Ternööseni lüüsidest, peame me rääkima ka siseveeteede vahelisest vedudest ja rannikuvedudest ja siin on väga palju potentsiaale, me peaksime need ära kasutama, seetõttu ma nõustun teie ettepanekuga kuid üldisemat laadi küsimus. olles teid ära kuulanud, on mul tekkinud mulje, et keskkonnaprobleemid ja transpordiprobleemid väga sageli on omavahel konfliktis. komisjoni teatis kahe tuhande seitsmendal aastast sadamapoliitika küsimuses ütleb, et, et asi ei ole ainult riigiabis, vaid selles, kuidas äh, edukalt ühendada transpordi reguleerivad õigusaktid keskkonna õigustikuga. ja siin on tekkinud komistuskivid, mis on takistuseks projektide rakendamisel. ja viimane küsimus, kriis, majanduskriis ja sisevee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 keegi ei kavatse Raini sulgeda, see on ju jõgi, mis ühendab nii paljusid riike. toona puhul on riikide arv veelgi suurem ja väga paljud rahvused on Donaust elavalt huvitatud, Dona ühendab rahvaid ja piirkondi. olen täiesti kindel, et asi, asjal on jumet. jah, meil on suuri probleeme ma arvan, et meil on rida probleeme ka, mis vajavad lahendamist siseriiklikul tasandil. aga on ka palju probleeme riikide vahel, kui me vaatame neid probleeme, mis valitsevad Ungari ja Slovakkia vahel, siis on tegemist ikkagi kahe riigi vahelise probleemiga, tegemist on vana probleemiga, mille oleme kahekümne esimesse sajandisse kaasa võtnud ja seda probleemi ei saa lihtsalt äh, niisama mm, ületada, sellest ei saa niisama mööda, sest selle taga on väga pikk ajalugu. ja selle probleemiga tuleb väga ettevaatlikult ringi käia. ma usun, et me võime lahendada probleemi Ungari ja Slovakkia vahel, et me tuleme sellega toime kui me leiame pragmaatilise lahenduse, jättes kõrvale suure poliitika, kusjuures suure poliitika küsimuste lahendamiseks puudub ka minul kui koordinaatoril pädevus. me, aga me saame, kui me tahame, otsida lahendusi ja jättes selle juures poliitika kõrvale, millega tegelevad valitsused. mina püüan öö, ujuda nõnda öelda kahe riigi vahel selleks, et leida pragmaatilisi lahendusi, mida lahendada, küsimustele, mida lahendada tahetakse. nii tahan ma tõepoolest asja näha, nii soovin ma asjale leida lahenduse äh, mõlema riigi valitsustel on selle asjaga väga suuri probleeme, kuid ma leian, et pragmaatiline lähenemine on õige lähenemine ja nii kavatseme ka edasi töötada. olen kindel, et kõik, mis asuvad Donauveres, kõik Donauäärsed riigid näevad et kui üks riik seab, asetab ennast kõikide küsimuste lahendamisele teiste vastu, näiteks oletame, et see, oletame, et see riik on Serbia. ja Austrial puudub tegutsemisvõimalus, niisugused küsimused, küsimuste lahendus ei tule kõne alla, sest Austria on ju, äh, Austria on ju Saksamaa ja Serbia vahel äh, kinni, nõnda öelda. tegemist on äh, ketiga, Äh, Austria on ahel selles ketis ja seetõttu on vaja leida lahendused, lahenduste teed, liikumised lahenduste juurde võivad olla erinevad, ühed teevad poliitilisi lahendusi, teised pragmaatilisi lahendusi. ma arvan, et Ungari ja Slovakkia puhul saab see olema pragmaatiline lahendus. ma olen selles kindel Äh, vot seda kaasfinantseerimise küsimusest äh, ei, sellest ma ei saanud tegelikult lõpuni aru. küsimus puudutab näiteks projekte, ma ei tahaks neid eraldi ette lugeda, kus või mille puhul kaheksakümmend protsenti äh, finantseerimist kannab üks riik, samas on projektis osaliseks viis kuni kuus riiki, seetõttu äh, peaks tegelema, olema ju kaasfinantseerimine äh, äh, nende vahel ära jaotatud, seega tuleb nii, kujuneb olukord, kus üks riik, no näiteks selle Selüüside näide, kus, kus jõest tulenev boonus Eh, ei teki mitte ainult ühel riigil, sellel, kes finantseeris. praegu ei ole ju raha kõige suurem probleem. Euroopa programmides liigub väga palju raha, raha pole tõesti kõige suurim probleem. ükski probleem, projekt ei ole jäänud seni ellu viimata sellepärast, et raha oleks vähe olnud on kõikvõimalikke probleeme, aga see ei ole see raha probleem. Äh, proua Tikau. ma arvan, et oleks suurepärane omavahel ühendada transport ja turism ja see lähendaks transpordiküsimusi Donau piirkonna elanikega. et kui loodaks selline süsteem, et on võimalik reisida pikki Donaud ühest pealinnast teise. Need pealinnad ei asugi teineteisest väga kaugel ja näiteks võib äh, reisida laevaga Viinist Bratislavasse, see on suurepärane võimalus, see aitaks vähendada koormust kiirteedel ja see edendaks ka turismi. minu arvates see on suurepärane mõte. ja me propageerime seda pidevalt ja ma loodan, et seda saadab suurem edu, kui tal praegu on äh,. parlamendisisene intergrupp, mulle see väga meeldiks Äh, kuid siin minu sõnaõigus puudub, see on parlamendi otsustada, aga ma osalesin äh, nõukogu istungil Rootsis, kus oli ka härra Beasley, äh, meie endine kolleeg, kes rääkis sellest intergrupist ja ma tundsin tõelist kadedust ja mõtlesin, võib-olla ma saaks ikka toona jaoks sellise intergrupi, kes toetaks meid äh, nendes ettevõtmistes, mis on vajalikud läbi viia seal. mulle meeldiks väga, kui teil selline intergrupp moodustataks. ma usun, et oma sõnavõtus andsite juba vastuse härra Grossile, et ühendada Põhjameri Musta merega. ma ei usu, et väga palju laevu see läks Rotterdamist Konstantsosse äh, mööda seda teed, nad pigem liiguks mööda mereteid siis. kuid ma usun, et on väga palju kaupa, mida võiks vedada Rotterdamist Viini või Saksamaale, kus Donau saab alguse ja sealt edasi Ungarisse. Need on väga suured vahemaad ja kui on võimalik need kaubaveod maanteedelt veekogudele üle viia, siis on hea, sest need on tihedalt asestatud piirkonnad ja äh, kui ma ministrina reisisin Vohenist läbi Baierimaa koos Baieri valitsuse liikmetega, siis nad ütlesid siiani, siiani äh, ja rohkem kaugemale veoautosid ei lubata, kuid siiski seda piirkonda läbivad väga paljud veoautod, mis saaksid üle võtta laevad ja kui seda saaks korraldada keskkonnasõbralikult ja tagada vajalikud ohutus- ja turvameetmed äh,, paigaldada nõnda rohelised mootorid laevale, e, et oleks tagatud ka tuletõrjeteenused Piki-Donau kallast. siis oleks võimalik luua tingimused selleks, et Donaus kujuneks tõeline laevatee jah, ma hea meelega osalen tulevikustrateegia väljatöötamises, kui ma käisin Rootsis, sest seal arutati Läänemere piirkonna poliitikat ja ähm, Läänemere piirkonna käsitletakse kui makropiirkonda ja soovitakse äh, seda kontseptsiooni ka Donaule üle kanda, sest Äh, Donau piirkonnal on väga palju sarnaseid omadusi, seal on mitmeid Euroopa Liidu liikmesriike ja liikmesriikide vahel tuleb kokku leppida, milliseid teid, milliseid raudteid kasutada ja see moodustab ligi kahe tuhande kilomeetri pikkuse katkematu tee ja ma tean, et äh, see on härra Krammerile südamelähedane küsimus. kuid see makropiirkonna strateegia on huvipakkuv ka Donau piirkonnale, et see on see holistiline lähenemine. seeläbi ei keskenduda ainult kas transpordile või keskkonnale, vaid rakendatakse holistilist lähenemist äh, mis arvestab nii turismivajadustega ja teiste huvidega ja teiste paikkondade, mis soovivad olla ühendatud ja arvestab kõikide nende aspektidega Bistoriaki probleem on poliitiline probleem, meid on palutud selle eest eemale hoida, sest see on selle piirkonna valitsuste vaheline nagu kuum teema ja ma ei taha selle tule vahele sattuda. võib-olla te pärast räägite mulle, millised probleemid on teil tekkinud äh, Najada programmi rahaliste vahendite kasutamisel? härra Sterks Äh, lääneskeelselt. Äh, sellel nädalal on see muutunud tõeliselt poliitiliseks küsimuseks. ja ärge esitage mulle seda küsimust, sest on tegemist Flandri ja Hollandi vahelise kokkuleppega aastast kaheksa, tuhat kaheksasada kolmkümmend üheksa Äh, teemaksusüsteem, ka mina esitan selle küsimuse nagu teie, sest see on väga tähtis küsimus äh, praegu on puudu miljard eurot uue kanali ehitamiseks, tegemist on hämmastava projektiga, prantslastel on praegu raha puudu selleks, see võimaldab tagada juurdepääsu tööstuspiirkondadele, arendada turismi, parandada veekorraldust selles piirkonnas. see hõlmab kõiki ja on tõeliselt hämmastav projekt. ja Tornööse kanal äh, oleks kõige lühem tee Sheldoni. Teil on õigus, et et transporti ja keskkonda on väga vahe, raske omavahel ühendada. me püüame abistada nende riikide valitsusi, kellel on tekkinud probleeme sellega, me püüame nõustada neid, pakkuda välja niisuguseid lihtsamaid lahendusi, et nad saaksid edasi töötada selle projekti kallal, kahjustamata keskkonda. me püüame leida teid äh, töötamaks üle programmi. Äh, laevandus siseveeteedel on muidugi suur probleem, pool Euroopa laevastikust on Hollandi päritolu, aga ülejäänud on Belgia. ja laevastik ja neil on suuri probleeme ja kui me ei toimi ettevaatlikult, siis ähm, lõppkokkuvõttes on meil Euroopas palju kauneid laevatavaid jõgesid, aga pole jõelaevu enam. suur tänu, Karla. kallid kolleegid, neli sõnasoovijat veel. aga ma tahaksin, et me kell viis äh, hakkaksime arutama juba järgmist prioriteetprojekti proua Lichtenberg, härra Van Balen, härra Kra-, Kraamer nii et võib-olla siis eh, Eve alustab. jah, suur tänu selle ülevaate eest. mõistagi on mul öelda nii mõndagi kriti-, kriitilist. nimelt, eh, mis puudutab kõigepealt Donaud, siis Donau eh, probleem on minu meelest natukene teise struktuuriga kui lihtsalt jõe sügavust puudutav me käisime toona piirkonnas ise delegatsiooniga ja nägime, et on üks suur probleem, nimelt et seosed äh, raudtee või maantee ja laevatranspordi vahel ei toimi, neid ei ole, kas ei ole üldse või need ei toimi. me nägime sadamaid, mis olid täitsa tühjad, ei kuule, mida öeldakse äh, presidendi lauast kõneleja kordab, et seosed siis raudteetranspordi ja jõetranspordi vahel. see on kõige suurem probleem Doonal praegu. meil on endiselt puudu ülevaatest selle kohta, millised on need kaubad, mida siis hakatakse mööda neid veid vedama. me ei tea, kas hakkab tulema üle Musta mere meile nafta Te rääkisite sellest, et on võimalik, et ohtlikke kaupu hakatakse vedama mööda jõgesid, minu meelest see ei oleks küll kõige parem lahendus. aga mis on kõige olulisem, pärast Jugoslaavia sõda on ühendustest puudu, ühendustest, mis viiks meid jõeni, asi ei ole selles, et jõgi ei ole piisavalt lai või sügav, vaid probleem on selles, et ta ei ole ühendatud. ühendused ning äh, ümberlaadimispunktid ja nii edasi, seda on vaja Donaule. Te rääkisite Austria projektist äh, Viinist idaosas, nagu see on suurepärane näide. mul on omad kõhklused sellega seoses rääkige keskkonnaorganisatsioonidega sellest, kes olid kaasatud algusest peale sellesse töösse ja võib-olla peaksite oma seisukohad ümber vaatama. sama puudutab ka kogu Filsofeni äh, küsimust, nagu ma ütlesin varem. asi ei ole mitte nii palju jões endas, vaid logistikas. Donau võib olla väga hea äh, turismi ja transpordi toetav äh, piirkond, kui looduskriteeriumitest kinni peetakse, aga me ei saa seda jõge täiesti hävitada ja siis eeldada, et turistid tulevad, noh, šokiturismil on ka oma nišš turul, aga võib-olla ei peaks sellele nagu lootma, inimesi see ära ei toida toona võiks olla kõige parem näide sellest, kuidas äh, meie laevastik äh, kohandada ikkagi jõega, mitte ei kohandaks jõgeme laevastikuga. ja see peaks olema kogu selles asjas peamine põhimõte. härra Van Balen, palun. suur aitäh, see on tegemist tõepoolest Euroopa projektiga, selles osalevad kaksteist riiki Äh, ja nii me saame ühendada äh, Põhjamere Musta merega ja see on Ida- ja Lääne-Euroopa ühendav projekt, kuid tekib küsimus, äh, kumb oli enne muna või kana, kas meil enne on vaja laevu ja siis kanalit või vastupidi, kas meil on vaja transporti eelistada keskkonnale või vastupidi meil on ju kokku, lõppkokkuvõttes vaja ühendust Rotterdami ja Konstantsa vahel, see oleks äh, kuldne tee, mis tõepoolest annaks sisevee eh, transpordile, jõetranspordile täiendava tõuke, sest äh, see oleks turvaline, keskkonnasõbralik, pole olemas vastuolu keskkonna ja transpordi vahel ehm, ma elan Donau kanali ääres, on ju täiesti selgelt näha, et infrastruktuuri ja keskkonnakaitse vahel on olemas tihe seos. ma ei arva, et me peaksime lõpetama tegevuse Viltsofeni piirkonnas, ei. meil on äh, seirerühmad, ma tahaksin muidugi teada, kas see need seirühmad on juba tegevust alustanud. olen Saksa pressist korduvalt lugenud, et selle seirerühma koosseis on tekitanud terve rida küsimusi ja et on teatud pinged isegi Müncheni ja Berliini vahel, kas see seirerühm on tööd alustanud või kestab diskussioon ja vaidlus edasi. teine küsimus, kõigepealt meil tuleb ära oodata Äh, uuringute tulemused, kuid ma tahaksin loota, et nimetatud uurimused on õiguslikult siduvad, sest äh, meil on tõepoolest oluline luua ühendus Põhja ja Musta mere vahel. härra Kantsin, äh, suur tänu, härra esimees, suur tänu ka teile, proua Peis, ära olete te teinud väga hea töö, sest et teil on väga selged seisukohad, selged mõtted ning äh, Äh, andsite ka tagatisi meile seoses äh, vahendite korrektse kasutamisega. nüüd nendest koridoridest rääkides äh, keskenduksin ühele, tähendab, see ei ole üks kuuest prioriteetsest koridorist ja minu küsimus ongi teile järgmine. kuidas näeb välja ajakava? kuivõrd tegemist ei ole ühe kuue prioriteetprojektiga, et millal, millistest ajalisest mõõtmest me räägime. ja nüüd äh, mereteede ja siseveeteede ühendamine, see on minu meelest väga oluline, nii nagu teie alguses veetasid. härra Costa, eelmise parlamendi mandaadi ajal siin komisjonis istunud saadik, Äh, on äh, keskendunud just nimelt äh, sellistele ühendustele Itaalias Po jõel. tegemist on ainult esimese faasiga praegu, mis on ühele poole saadud, kuid tundub, et projekt on väga edukas. mõistagi, varem me juba siin kuulsime sellest, kuidas on lood meie meremagistraalidega Veneetsia, Trieste ja üle Maadria ühendused, selles osas on samuti Poo jõe laevatamine väga oluline. kas see projekt leiab äh, rakendamist hiljem, liidetakse see sellesse projekti või jääb see nii, nagu ütles härra Kosta, täiesti eraldi? härra esimees ütleb aitäh ja viimane äh, kõneleja, härra Kraamer, kindlasti teete väga lühidalt räägime otsekoheselt, kaheksakümmend protsenti eh, siseveelaevastikku liigub mööda Raini jõge ja see on sidemeteks Atlandi ookeaniga suurepärane äh, aga ülejäänud äh, veeteedesse paigaldatakse kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti rahalistest vahendit ja miks seda tehakse, sellepärast et äh, kõik need teed on liiga aeglased ja sõltuvad suurel määral ilmastikust. meie Saksamaal oleme senisest äh, huvitatud senisest enam elbe kasutamist, ent samas on viimastel aastatel Elbe jõgi olnud enam kui kahesaja päeva vältel mitte laevatatav, kuna on olnud üle ujutatud. nädalas Äh, toi-, on meie kulutused siselaevandusele väga suured, siselaevandus on olemas, kuid me ei saa siselaevandust teostada hiigelsuurte laevadega äh, oma ise olen liikunud siselaevaga Padelburgist Musta mereni, see kõik on võimalik. Äh, varem oli tervituseks oi, laev, nüüd öö, ollakse imestunud, kui üldse mõni laev mööda sõidab kuid siselaevade arv väheneb pidevalt ja ka teil Raini jõe ääres ja Rainil jõel on see nii, sellepärast et eh, puuduvad kõik eh, sideteed eh, tra kaupade transpordiks edasiviim-, kaupade edasiseks transpordiks, ühendusteed ja nii edasi. milleks on tarvis ehitada nii suuri ookeanilaevu, mis saavad sõita avamerel? Neid ei ole sisejõged, siseveeteedel absoluutselt tarvis ja kaheksakümmend kuni kaheksakümmend viis protsenti on need rahad, mida me kulutame eh, kogu siseveeteede arenguks, kuid samas eh, eh, sada enamik kaupu veetakse Euroopas siiski piki Raini jõge ja need on just need argumendid. seega ma tahaksin rõhutada, et kala, et laevad peavad kohanema jõgedega ja mitte vastupidi ja mitte vastupidi sest me peame arvestama sellega, et kõige selle eest peavad maksma eh, kinni eh, meie inimesed ja ka eh, laevnikud. kui liikmesriigid peavad selle eest tasuma, kuid kulud peavad ka kandma reederid ja kaupade transportijad, siis ei, ei lähe see ei tule see kõne alla, et me niisuguse lahenduse poolt oleksime ja me peame arvestama ka sellega, et kui me soovime, et Doona oleks jätkuvalt turismiobjekt, turiste ligi tõmbav jõgi, siis me peame endale andma aru, et kõik kavad eh, sisevee, Doona järjest suuremaks kasutamiseks siseveeteena eh, rikub ära kõik meie turismialased unelmad, kuivõrd need kaks asja omavahel lihtsalt kokku ei sobi. kuid viimaseks Saksamaal on tegemist olukorraga, kus iga äh, siseveeteede liikuva laeva kohta on kolm äh, kaldal töötajat, sellepärast tahetaksegi seda siselaevandust iga hinna eest arendada. Mihhail, jah, aitäh, siin on üks protseduuriline küsimus veel enne seda vaat see seisukohavõtt oli see, millele oli alguseks suunatud ka minu esialgne küsimus. no ma tahtsin sulle ju võimalust anda. no väga hea, kallid kolleegid. Mihhail, sa ei saa aru, meile see toona ikka meeldib. Karla, palun proua Steinberger. Lichtenberger parandab äh, härra esimees ja kõneleja vabandab. vabandust. mulle tundub, et teil on täiesti õigus. kui meil ei ole ühendusi, siis äh, ei saa laevatamisest rääkida. ja võib-olla ei ole jällegi omakorda laevatamist ilma kaupadeta kui kaupu ei ole, ei ole mõtet ju midagi seal vee peale viia. ja sellega me tegelemegi ja sellepärast ma alguses ütlesingi, et äh, jõgi võib ju olla, kuid äh, kui ei ole selliseid punkte, kus äh, näiteks kaubad on võimalik ümber laadida rongidelt alustele, siis, siis ei ole sellest kõigest ju mingisugust kasu, nii et me peame koostoimevõimest äh, hakkama rääkima ja sellele kõigepealt keskenduma, me peame ühendama omavahel erinevad transpordiliigid ja ka siis äh, tööstuskeskused. ja see vastab ka teie küsimusele analüüsi kohta, millisest kaubast me räägime, mulle tundub, et valitsused ko-, Donau riikides peavad need otsused langetama, millised on need tööstuspiirkonnad, mis eh, ühendatakse Donauga, see päästaks meid eh, muidugi sellest, et tuleb ehitada tohutult maanteesid juurde. mina olen eh, Hollandis üles kasvanud ja ausalt öeldes mina hollandlasena ei kujutaks üldse elu ette ilma siseveeteedeta ja kui me ei saaks kaupu vedada mööda vett, Saksamaalt ja sama on vist tõsi ka Belgias. kahjuks ei kuule, mida öeldakse saalist. ma ei räägi suurtest laevadest, härra Kraamer, tulge mulle külla. mina elan Škelti jõe ääres ja siis näete ise, millised on need kõige suuremad laevad Konstantsast tulevad äh, meile kruiis, jõekruiisilaevad. tulevad ja vaatavad ja tõesti, ma ei tee nalja siin. Nad on konteinerlaevadele väga lähedal, sõidavad ja võivad äh, seal paitada neid laevu, kui tahavad. mul on iga kord südameataki ääre peal, kui ma näen seda, mis seal toimub. jällegi ei kuule, mida öeldakse saalist kõneleja jätkab, äh, turismi, turistide liikuvus on väga suur meie piirkonnas ja ei saa ju Donaud Škeltiga äh, võrrelda. Äh, seal võib ikka väga jamaks minna. aga ma olen täiesti veendunud, et suured laevad on täiesti ühildatavad turismi eesmärkidega, minul ei ole mingisugust kõhklust selles osas. Austria projekt. projekti juht selles looduspargis kui me oma visiidil käisime, oli kohal ja keskkonnagrupid olid ka kohal ja nende esindajad olid väga rahul. sest et lõpuks päästeti see looduspark, mis oli lihtsalt kokku kuivamas. võib-olla te räägite teiste inimestega kui mina, olete ühenduses, aga ma lähen sinna tagasi ja küsin uuesti siis. Te ütlesite, et Filsov on Vilsoveni kohta, ma ei saa aru, mida te ütlete sest et äh, inimesed äh, seal räägivad sellest viimasest jõe osast, nad ei räägi logistikast, neid absoluutselt ei huvita logistika, nad on äh, huvitatud sellest, et jõgi voolaks vabalt, sellel ei ole mitte mingisugust sidu, seost logistikaga. aga sellepärast ma ütlengi, et ärge keskenduge ainult jõele, vaid vaadake tervet jõgikonda, sest siis on selge, mida võiks äh, üks laevatatav jõgi äh, kaasa tuua positiivset, sest see võib maanteelt väga, maanteedelt väga suure koormuse ära võtta. härra Van Dalen ütleb, et äh, vettpidi transport on ohutu ja keskkonnasõbralik. mulle tundub, et härra Van Balenil on õigus tund-, meil ei ole olnud suuri õnnetusi veeteedel, muidugi peab olema valmis sellisteks õnnetusteks, aga Hollandis ei ole mitte ühtegi õnnetust olnud. raske muidugi on öelda, et äh, Maini-Donau kanal on suurepärane näide, kuivõrd tegemist ei ole loodusliku nähtusega. raske on siin rääkida looduslikust keskkonnast seega ka ühtlasi, kuivõrd see ei ole looduslik keskkond. tegemist on kaevatud kanaliga aga ilus on ta sellegipoolest, õigus küll. seiregrupp on juba loodud. Nad on närvis ja ka üles löödud äh, sõnade mäng kõneleja poolt äh, set up ja upset äh, ingliskeelsete sõnadega ühesõnaga, seal on transpordi esindajad koos, keskkonna esindajad koos ja minu meelest see on hea kooslus ja minu meelest on seal tasakaal hästi saavutatud ja mulle meeldiks, kui nad lõpuks hakkaksid tööd tegema, selle asemel, et kembelda omavahel kogu aeg. ja minu meelest on see asi hästi paika pandud. nii et seeregrupp on olemas, kuid nüüd nad peavad äh, kemplemise asemel tööga pihta hakkama. härra Kantšan, Poo jõe koridor tõesti ei ole prioriteet ja sellepärast nad ongi selle ise kõik ära korraldanud ja ära teeninud meie imetluse, sest see töö on tõesti väga-väga suurepärane olnud. väga suur osa äh, raudteedel ja maanteedel veetavast kaubavoogudest on nüüd jõe peal. alguses ei olnud see asi sugugi meeldiv, aga nüüd on olukord hoopis teine ja siis küsiti ka integratsiooni kohta ja tegelikult ma täpselt ei saanud aru, ütleb kõneleja tänu tõlkele, mida te küsisite. et äkki kordate? Äh, mereveeteede ja siseveeteede ühildamine äh, Veneetsia, Mantua, Cremona, on ühendatud ja see ühendatud äh, Aadria mere üleosaga, see on tegelikult äh, mereteede ja siseveeteede ühendamine, see on see projekt, millest peaks rääkima, mitte härra Kosta te-, tegutsemine. jah, tõesti, selline ühendus on olemas ja sellest me ju räägimegi. tuleb omavahel ühendada äh, siseveeteed mereteedega. ja saavutatud on see, et Venemaalt on tulemas väga suured transpordivood ja järgmine asi, millele unustasin viidata, on see, et me üritame Donau ühendada võrgustikuga, mille me oleme tähendab, ühendada see Doona võrgustik, mille me oleme üles ehitanud Vene võrgustikega ja väga palju Vene kaupadest tuli üle Musta mere Veneetsiasse ja siis mööda pood. väga huvitav ühendus minu meelest, jah. härra esimees ütleb, et jaa, kogu lugu, sest et mulle tundub, et kõik said vastuse. suur tänu äh,, Karla. kui ma nüüd ütlen, et sinu projekt, kõik teised vastasid ära ei kuule, mida ütleb härra Kraamer ja härra esimees küsib, et äh, Mihhail, kuidas jäi sinu küsimus vastamata? viimase kahekümne aasta jooksul on siseveeteedel veetavate kaupade kogus vähenenud, samas pumbatakse sellesse rahasid ja meil, me pumpame siia raha, ent samas me neid veeteid kaubaveoks ei kasuta ja nii on olnud see viimased kakskümmend aastat. Mihhail, anna andeks, äh, Dirk küsis ju sarnase küsimuse tööstuse kokkukuivamise kohta ja vastus oli see, et me ju teame, et veed, siseveeteede sektoris on täna tõsine kriis ja öeldi seda et, et kaheksakümmend protsenti Äh, laevastikest on äh, ju Hollandi laevastik, kakskümmend Belgia ja siis natuke Saksamaal ka. Dirk Sterks ütleb et, et nelikümmend protsenti konteineritest on Ant-, Antwerpeni sadamas, mitte mööda Reini ei olnud tulnud, vaid veeteid pidi. nelikümmend protsenti on tulnud siseveeteid pidi äh, Antwerpeni sadamas. siin võib kembelda üht või teistpidi. ja jõuangi siit oma loo ivani, et Karla, sinu sõnavõtt siin täna Äh, äratas kõik kolleegid üles rohkem kindlasti kui teiste sõnavõtud, ma ei tea, kas see on nüüd halb või hea, tõsiasi kindlasti, mina näen selles aga ainult positiivset ja suur tänu kolleege ärgitamast ja sa oled väga hästi oma poliitilist pagasit ära kasutanud siin kojas. suur tänu selle eest ja loodetavasti siis tulevikus sujub meie koostöö sama hästi. Next up is um... järgmisena härra Telika, Rail Baltica projekt. ja ma vabandan, et me oleme oma ajakavast maha jäänud ja ma loodan, härra Telitška suhtub mõistvalt. ja pärast seda on meil veel üks projekt, RTMS-i projekt, härra Vink ma arvan, et liikmed, komisjoni liikmed ei suhtu RTMS-i projekti kui väga vastuolus projektis. igal juhul, härra Telitška, sõna on teil Rail Baltica projekti kohta. tänan, esimees, daamid ja härrad, tere pärastlõunat. vaatan kella ja mõistan, et me oleme ajasurve all ja ma püüan lühendada oma ülevaadet, kuid viimati, kui ma esinesin komisjoni ees äh, Karl von Meer istus mu kõrval ja ma meenutan, kui oluline tema allkiri äh, debati alustamiseks, kuid ma arvan, et me oleme nüüd ilma suurepärast kolleegist suurepärast sõbrast. kuid nüüd ma tulen tagasi Rail Baltica projekti juurde ja püüan esitada lühikirjelduse olukorrast, nii nagu see täna on. üks asi on juhtunud ja nimelt seda, et Euroopa elab läbi sügavat majanduskriisi, mis jätkub, mis äh, eriti on andnud tugeva hoobi Läänemere riikidele. kui me räägime majanduskriisist, siis me räägime kahekohalistest arvudest äh, SKT negatiivsest kasvust rääkidest. see omakorda muidugi mõjutab ka meie projekti ja tähendab seda, et on tekkinud lisaprobleemid, millega tuleb tegeleda. ja raskused on märkimisväärsed, neid võiks kirjeldada ka kui poliitiliselt tasandilt toimuvaid arutelusid eelarvevahendite vähendamiseks ja ma siin konkreetselt mõtlen Läti Vabariiki. hetkel me ei ole sugugi kindlad, me oleme kindlad, et äh, me hilineme oma projektiga, mida me paar aastat tagasi veel sugugi ei prognoseerinud. kui me ütleme, et me oleme üle saanud mõningatest rasketest ja tundlikest aspektidest ja oleme jõudnud kokkuleppele nendes, me oleme jõudnud etappi, meil nelja riigi vahel on kokkulepe saavutatud neli pluss üks, kui me arvestame ka Soome sinna hulka. ja oleme täheldanud ka huvi kasvu eraettevõtjate vahel, oleme asunud konkreetse tegevuse juurde, samal ajal me tunnetame tagasilööki Läänemere piirkonnas. sellega me peame varsti tegelema hakkama see teatud määral aeglustab meie tegevust, paneb piduri peale, aga me peame kasutama ka loomingulist lähendamist rahaliste vahendite leidmisel. ja see on ka üleskutse komisjonile mõelda teatud rahastamise allikate omavahelist ühendamisest, kuid me ei ole veel sellest rääkinud Läti valitsus. kuid siiski valitsus on omapoolsed kohustused võtnud ja kuigi tempo on aeglustunud. ma siiski loodan, et äh, paari aasta pärast me jõuame finišisirgele, vastasel juhul Rail Baltica projekti ootavad ees tõsised probleemid. me räägime sellest, et Lõuna-Eestis toimub äh, piiripunktides moderniseerimine, ma räägin siin Eesti ja Läti vahelisest piiripunktist, äh, piirilinnast, mis on väga huvitav mis on ajaloos olnud nii lahutatud kui ka ühendatud topeltnimega Valga Valka ja me räägime ühest konkreetsest piiripunktist kahe riigi piiril. samal ajal me mõtleme selle peale, kuidas kiirendada, arvestades majandusolukorda, tempot ja samas vähendada Leedu projekti kulusid me oleme kaalunud võimalusi, mille me oleme ka välja pakkunud Leedu valitsusele. ja meie äh, hinnangulised äh, arvestused võimaldavad kulusid poole võrra vähendada, kui ehitada topeltrööpapaar läbi Leedu teatud piirkondade ja ümber tõstes nüüd vana Nõukogude rööpmavahega raudteepaari nii-öelda paar sentimeetrit kõrvale. ja me kaalume neid võimalusi, kuid Leedu valitsus suhtub nendesse ettepanekutesse avatult. kuid mitte sugugi raudtee-ettevõtjad, kuid ma selle küsimuse juurde tulen tagasi paari sekundi pärast. rääkides Poolast, äh, möödanikus oli mitmeid küsitavusi kui me rääkisime Poola valitsuse suhtumisest, eh, kuid Poolas on asjad edasi arenenud, põhiliseks küsimuseks on jäänud ühenduslõik Bielostoki ja Leedu vahel, eh, mis läbib eh, keskkonnatundlikke alasid ja seal on vaja läbi viia mitmeid uuringuid, mis on juba käivitunud hetkel ei ole ma sellest piirkonnast negatiivseid uudiseid saanud või pettumust tekitavaid uudiseid. huvitav on märkida ka see, kuidas Soome toetab nimetatud projekti. Äh, see näitab, et projekt on majanduslikult elujõuline. Äh, me rääkisime sadamate temaatikast just äsja ja Helsingi linnapoolne toetus Rail Balticale on oluline olnud, ta näeb sellest olulist koridori. ja huvitav on ka see, kuidas Voosaari taas avatud sadam äh, annab ka omapoolse panuse selle suuna arendamisse. kui me mõtleme nüüd meie ees seisvatele eesmärkidele, siis ma tõstaksin esile järgmised. kõigepealt me peame tegelema selle rööpavahe küsimusega. see on teatud mõttes seotud ka majanduslike probleemidega. Leedu on olnud nagu Rail Baltica projekti edasiviivaks jõuks ähm, lähenud projektile strateegiliselt kõigi nende aastate jooksul. tegemist on huvitava küsimusega, millel on mitmeid võimalikke alternatiive, kuid mõned riigid on ka oma vastuseisu näidanud kuidas tegelikult seda rööpavahet muuta ja kuidas lahendada need kaks omavahel seotud ja vastuolulist teemat. Venemaa poole rööpavahe ja meie vajadused. Teil on ilmselt olnud ka arutelu sel teemal minu kolleegidega äsja. küsimus, arvestades praegust majanduslikku olukorda, tähendab, millisel määral me saame seda rööpavahe probleemi lahendada ma usun, et need äh, logistikakeskused, mis enam-vähem asuvad selle trassi ääres Tallinnast Varssavisse, Poola-Leedu piiril ja Tallinna pool, kuidas need omavahel ühendada? selles mõttes äh, Kaunasel on üsna suur potentsiaal ja seetõttu meie soov on Euroopa standardrööpa vahe Kaunaseni viia nii kiiresti kui võimalik seal luuakse suurt logistikakeskust ja see projekt on küll ambitsioonikas, kuid see on oluline ja me peame tagama seose Rail Balticuga äh, nii meie projekti huvidest lähtudes kui ka selle logistikakeskuse huvidest lähtudes. see on kindlasti üks küsimus, millega me tegeleme, seega see rööpavahe probleemistik ja Leedu valitsusele oleme pakkunud omapoolse alternatiivi ja ka teistele riikidele, eh, et meie arvates on võimalik ja teostatav lähitulevikus Euroopa standardrööpa vahel loomine Kaunaseni. Eh, kui me räägime teostatavusest praeguses majandusolukorras, siis ma usun, et me siiski oleme veel praegu kehtiva finantsperspektiivi raamides, kuid sellega me tegeleme ja me ootame nüüd äh, lähiajal ka Leedu valitsuse poolset vastust ja kohustuste võtmist. meil käivad praegu läbirääkimised valitsusega. Äh, küsimus, mis otseselt ei seotu Rail Baltica projektiga, kuid äh, mis on ka meie tähelepanu pälvinud ja meile tundub, et see kuulub ka meie mandaadi. nimelt, et et kaubaveod selles piirkonnas oleksid avatud konkurentsile. seda on võib-olla lihtne sõnades välja öelda, kuid praktikas raske teostada ja seda põhjusel, et äh, eraettevõtjate poolt nõudlus ei ole oluliselt kasvanud, kuid äh, nõudlus peab kasvama paralleelselt Rail Baltica arenguga põhiprobleem on sees, et selle piirkonna raudteeettevõtjad ei ole veel ajaga suutnud sammu pidada. näiteks Leedus oli äärmiselt positiivne äh, suhtumine ka valitsuse poolt ja meile tundub, et, et äh, osa Leedu raudtee juhtkonnast toetab seda sõnum on selge, et Rail Baltica ja raudteevõrgustik selles piirkonnas peaks avanema konkurentsile ja selles küsimuses teeme me tihedat koostööd raudteeettevõtjatega, kes osalevad selles projektis või tahavad osaleda. ja selle küsimusega me tegeleme ka lähipäevadel Äh, minu kolleegi mandaadi raames on arutatud ka veel üks küsimus, see on äh, siis sidemed, äh, ühendusteed sadamatega ja ühendveod. see on vajalik nii Rail Baltica projekti jaoks kui ka teiste projektide arengus ja piirkonna arengu jaoks. kui me mõtleme Kaunase peale, siis küsimus ei ole mitte ainult Rail Balticas, sest kui te vaatate kaardile, siis on kristallselge, kui tähtis on luua ühendusteed sadamatega Riia, Klaipeda, Tallinnaga. Äh, seda me peame pidevalt silmas ja soovime näha, et äh, et sellest mitmekordistab kasu ka selles piirkonnas tegutsevatele eravõtjatele, kaasa arvatud sadamad. see on minu jaoks täiendav ülesanne ja ma väga loodan, et strateegiliste eesmärke silmas pidades me saame ka investeeringuid Euroopa ettevõtjatel. et konkureerida ettevõtjatega mujal. ja ma arvan, et äriplaan on äärmiselt oluline, meil on selle jaoks Äh, ettevõtmised toimuvad, äh, Vilnius vastav konverents, kõrgetasemeline konverents, millel osalevad nii Euroopast kui Aasiast esindajad. Ähm, kuna see on seotud ühe meie eesmärkidega, daamid ja härra, ma lubasin rääkida lühidalt, arvestades äh, ajasurved äh,, olen jätnud välja oma ettekandest terve rida aspekte, mille te leiate minu aruandest. mulle tundub, et me oleme saavutanud märkimisväärset edu tänu projektis osalevate riikide suhtumisele jõupingutustele viimase kaheteist kuu jooksul ja vastavad näited on ka aruandes toodud. ka praeguse majanduslanguse perioodil on raudteeettevõtjad, äh, reederid üles näidanud huvi selle vastu. ja on huvitav jälgida ka, mis toimub sadamate infrastruktuuri valdkonnas, kui ka seal mõjub majanduslangus. kuid me peame arvesse võtma praegust majandusolukorda ning lähenema sellele kahelt suunalt. esiteks äh, Rail Baltica kulutusi tuleb kärpida ja nagu ma ütlesin, selles osas me oleme teinud konkreetseid ettepanekuid, eriti Leedus, kus Rail Baltica osas on olnud kulutused kõige kõrgemad ette nähtud. teiseks, me peame mõtlema sellele, kuidas lisaks sellele, mis on juba on, üles näidata nii-öelda loomingulist suhtumist ja lihtsustada olukorda nende riikide jaoks, keda majanduskriis kõige raskemini tabas, äh, Lätit ja Leedut, ma mõtlen siin täna eriti Lätit. ja äh, siis me peame tegelema mitte ainult majanduspoliitilise küsimusega, vaid strateegilise küsimusega, rööpavahe küsimus, äh, mille lahendamine peab toimuma käsikäes teiste meetmetega, see on oluline, võib-olla olulisem kui muu selleks, et integreerida Läänemere piirkond Euroopa turgudega. esimees, ma jätaksin rohkem aega nüüd küsimustele ja vastustele, arvestades seda, me oleme ajagraafikust maas ja ma vaatan, et Kalle Reinke, kes on olnud väga kannatlik, ootab ka oma järjekorda. Thank you. Yeah, suur tänu, härra Telitška. jaa, ärge muretsege, küll teie kolleeg äh, ka siin ette võetakse. aga sõna on soovinud härra Sassada ja saabki kohe kõigepealt sõna. suur tänu, äh, härra esimees esimest korda on mul äh, au sõna võtta oma fraktsiooni Rahvapartei nimel ja tegemist on ähm, väga olulise projektiga. see on oluline nii Poola jaoks kui ka äh, ülejäänud Balti riikide jaoks. ma tahaksin viidata teie tähelepanu äh, sellele, milline on olnud teie roll konkreetselt selles projektis koordinaatorina ja ma tahaksin tänada ka teie meeskonda töö, mille te olete ära teinud, on suurepärane ja loodetavasti lähevad asjad ka edasi nii sujuvalt, sest projekt on väga oluline. Rail Baltica peamine eesmärk on kõrgetasemelise transpordivõrgu väljaarendamine läbi Balti riikide ja Poola ja sealhulgas hõlmaks see ka Varssavit ja sealt edasi ühendaks see siis meid teiste riikidega. praegu selliseid ühendusteid ei ole ja Rail Balticust võiks kujuneda tõsine alternatiiv maanteetranspordi teedele. Te ju teate, kui suur probleem praegu on meie piirkonna maanteedega. Need on ülekoormatud, suured ummikud, nii et tõesti Rail Baltica äh, avanemine nii kiiresti kui võimalik on ülioluline. kahjuks aga Äh, ei ole mm, Balti riigid toetanud äh, põhja-lõuna osas äh, raudtee transporti, meil ei ole seda seal praegu lihtsalt, kuid loodetavasti, et kaasaegne raudtee suurendab kaubavedusid raudteedel nii Balti riikide vahel, aga ka ühendab meid Põhjala riikidega, peaasjalikult Soomega, aga miks mitte ka näiteks Aasia riikidega potentsiaalselt. taoline kaasaegne raudtee oleks keskkonnale märksa sõbralikum, see leevendaks äh, koormust meie maanteedel ning lõpuks võib parandada ka võimalusi äh, sügavamaks regionaalseks koostööks meie riikide vahel, kuid küsimusi on mul ka terve rida, härra Delitška nagu te täiesti õigesti ütlesite, siis äh, majanduskriis on äh, Balti riike eriti valusalt tabanud ja sellepärast need riigid võib-olla ei näegi praegu vajadust äh, transporditeenuste parandamise järele. kuid kas äh, te olete teinud ka mingisuguseid prognoose äh, reisijate veo osas mööda Rail Balticut ja et äh, kui palju läheks prognooside kohaselt ka kaubavedudest üle siis raudteele, maanteedelt, kui Rail Baltic avaneb? Te rääkisite ka Euroopa rööpa, äh, rööpmete, rööpassüsteemist Kaunaseni. kuidas te seda ka argumenteerite majanduslikus mõttes, kas see on ka tulus projekt? ja viimane küsimus kriisi kontekstis eriti oluline. investeeringud, mida tuleb teha erasektoril ka, mõistagi on, et sellega kaasnevad teatavad riskid kas te tahaksite kuidagi motiveerida või ligi tõmmata ka erakapitali? suur tänu, härra Saare, proua Savisaar, palun. tänan, esimees, härra Telitška, et andsite aruande Rail Baltica ja ma jätkan nüüd nii nagu mulle on teada eesti majandus ja kommunikatsiooniministeeriumist et esimene etapp mis tähendab siis eesti siseste raudteede rekonstrueerimist vene standardite kohaselt ehk siis kiirus kuni 120 kilomeetrit tunnis eh, see projekt läheb plaanipäraselt aga nagu ma kuulsin teilt täna et ka lätil on raskusi järgmise etapiga ehk siis teostavusuuringute läbiviimisega ja siit ka minu küsimused et mis siis äh, mis siis saab edasi et kui balti riigid ei tule selle aja pär- selle aja jooksul majanduskriisist välja et kas euroopa liidul ja euroopa komisjonil on ka mingeid detailseid kuigi te ütlesite et teil ei ole detailseid äh, lahendusi veel pakkuda aga mingid nägemused sellest et kas vähendatakse balti riikide omaosalusprotsenti või või kui innustunud üldse on, on siiski Euroopa Liit selle projekti ehk siis ühe osa, mis on rohkem kui tuhat kilomeetrit Trans-, Trans-Euroopa transpordisüsteemi võrgustiku väljaehitamise kohta ja mis eriti Eestit puudutab, siis Eesti, kõik Eestit läbivad suured teed on praktiliselt ummistunud suurtest rekkadest ja iga nädalaga suurenevad need õnnetused, mis on põhjustatud äh, rekka rekkajuhtide või rekka, äh, rekkadega seotud õnnetuste puhul ja mis, kus, äh, kus on, lähevad kaduma ka inimelud. nii et need on suhteliselt noh, ohtu väljendavad küsimused ja ei ole kindlust, milline on siis siiski selle tulevi-, selle projekti tulevik. kas te võiksite mingilgi määral anda mingeid rahuldavaid vastuseid sellele, aitäh! suur tänu ja härra Kraamer lõpetuseks. ma arvan, et tegemist on Euroopa Liidu ja tema jõupingutuste kapituleerumisega, kui me viis aastat pärast seda, kui see otsus on langetatud, pole me jõudnud ühisele seisukohale rööpalaiuse suhtes. hästi, äh, kui me mõtleme sellele, et äh, ka Hispaanial on rööpalaius hoopis teistsugune ja et neil on suuri raskusi ka eh, kiirmagistraalide ehitamisega, mis eh, toob kaasa terve rida negatiivseid arengut eh, nende raudteevõrgu arengu jaoks, siis ma ei saa aru, millest me üldse räägime. andke andeks, kui me ei tea, kui suur on rööpalaiu, siis ei saa ju meetritki raudteed ehitada millised on Euroopa kaubatranspordi vedude perspektiiv raudteel? kuidas on olukord Kaunase piirkonnas, ma käisin ju seal, see öö, äh, trass oli äh, sellises äh, seisundis, et seal sai sõita nii aeglaselt, et ma tee peal võisin vahepeal rongist maha minna ja lilli korjata. ma tahaksin küsida äh,, kas Poola on valmis äh, Bialostokist alates kuni Kaunaseni trassi rajama, kas poolakatel on ka selle vastu midagi, selle vastu, nad on niikuinii selle vastu, et seda trassi moderniseeritakse? Äh, tegelikult minu arvates oleks Kaunaseni selle tee väljaehitamine väga oluline. Äh, ma ei siis oli ju terve rida probleeme poolakatega juba Via Baltica puhul, kuid need me suutsime lahendada. nüüd eh, te vaatate, kui teie raportit, siis on kirjas järgmist. et kakskümmend korda äh, intensiivsem võiks seal olla kaubavedu kui maanteedel kui me lahendame selle küsimuse, millele viitate oma raporti viimases punktis ja mille just praegu äsja ette lugesin, siis tegelikult ei saa ma üldse aru, millised saavad olema ehm, nelja riigi, nende loetletud nelja riigi vaheliste probleemide ehm, loogilised lahendused. seetõttu milline on Poola positsioon kogu probleemi eh, ter-, kui terviku osas ja kuidas on kavandatud transport Tallinna sadamas Helsingisse, aitäh! suur tänu, Mihhail! ja ma ise äh, ütleksin ka äh, oma sõna sekka härra Kraamerile sarnaselt, äh, pean ma tunnistama, et olles ise rongihull ja raudteede hull, tunnen ma tõsiseid äh, muresid seoses Poola suutlikkusega kaubaveod üle viia raudteedele. ja see on kogu selle projekti suur küsimärk. Poola suutlikkus nimelt siis oma raudteed välja ehitada ja ka kindlasti teie, härra Delitška, sellele saate vastuse anda, ilma et te siin äh, sattuksite natukene libedale jääle poliitiliselt. härra Delitška, suur tänu, härra esimees. kui äh, me kardaksime poliitilist libedat jääd, siis see Via Baltica jääks realiseerimata üldse. kuid alustaksin siis algusest ja ütleksin kõigepealt, et jah, küsimärke on palju ja kui komisjon pöördus minu poole ja selle ülesande mulle pakkus, oli ka minul neid küsimärke väga palju ja ma arvasin, et Rail Balticast üldse mitte midagi välja ei tule ja et ma lihtsalt kulutan enda ja valitsuste aega sellele. aga alustan ära saadast. Äh, enne kui inglise tõlge minuni jõudis, äh, selgus mulle, et äh, minu keel on teie emakeelele väga sarnane ikka ja sain teist täiesti aru, aga see selleks. kõigepealt Poola seisukohad, olen väga avatud praegu siin ja ütlen otse välja. kui me Jamesiga oma tööga pihta hakkasime, siis oli kõige raskem läbirääkimisi pidada Varssavis. see oli täiesti selge meie jaoks, et seda ei peetud prioriteediks, meil on ida-lääs prioriteet, teised prioriteedid transpordivaldkonnas, see oli selge sõnum, mille Varssav saatis. hea küll ega mul selle vastu midagi ei ole, kuid ähm, Poola äh, oleks pidanud mõistma kohe, et Euroopa Liit näitab üles väga su suurt solidaarsust Poola suhtes, ka rahaliselt. ja isegi, kui Poola ei oleks sellest väga huvitatud olnud, sellest projektist, peame üles näitama solidaarsust ka Balti riikide suhtes ja täna on see solidaarsus tagatud, ma ei ole raudteeekspert ma ei tea, kas Poola võiks olla tõhusam või ei ole see enam võimalik, kuid ma võin täna küll selgelt öelda, et praegu ei näe me mingisuguseid tõsiseid probleeme seoses Poola suhtumisega sellesse projekti. Rassada ütles siin hetke tagasi ja tõesti, korrespondents Poola idapiirkondade esindajatega on väga tihe rõhutatakse just seda, et Rail Baltical on, on reaalne väärtus, kuivõrd äh, maanteed on tõesti um-, ummistunud ja et äh, maanteedel on koormus kakskümmend protsenti, kakskümmend korda suurem kui raudteedel. ja ega see mind ei üllata, sellepärast Tallinna, Helsingi ja Varssavi vahel praegu lihtsalt ei ole raudteeühendust, seda ei ole. kui te Helsingis Äh, või Tallinnas istuksite rongi peale, siis läheks äh, tuhat aastat, enne kui te Poolasse jõuate. no mitte tuhat aastat, aga öö, äh, väga primitiivsed öö, ümberlaadimissüsteemid ja kaasaegsed süsteemid muudaksid oluliselt öö, praegu olukorda, terve päev võiks kokku hoida reisi ajas, nii et Rail Baltica võiks siin reaalselt asju paremuse poole muuta. Te küsisite küsimuse Balti riikide kohta tõsi on see, et äh, praegu seal raudteedel kaubavedu ei ole eriti, kuid oluline on prognoose teha ja rääkida potentsiaalist. potentsiaal on olemas. erasektor äh, juba praegu koondub muidugi lostik-, logistikakeskustesse raudteeoperaatorite jaoks on investeeringud täna küll suured, kuid me juba oleme näinud, et erasektor on ähm, valmis äh, näiteks Leedus äh, täiesti tasuta seadma üles kaasaegsed süsteemid. ja te küsisite, äh, et kas kas keskendumine reisijate veole ei oleks alternatiiv vähemalt keskpikas perspektiivis? jah, Poola ja Bialystoki vahel kindlasti ja Riia puhul ka võib-olla, kuid äh, reisijate vedu kogu selle raudteeliini ulatuses kahjuks ma ütleksin, et see ei oleks äh, majanduslikult äh, õige ja proua Savisaar, te parandate mind, aga üldiselt kogu Balti riikide elanikkond, äh, rahvaarv on väiksem kui Tšehhi Vabariigi rahvaarv, nii et äh, kui palju neid reisijaid seal ikka oleks, nii et äh, muidugi me keskendume just nimelt kaubavedudele seetõttu Varssav-Vilnius oleks huvitav liin võib-olla, Valga-Valka liinile on samuti investeeringuid tehti, tehtud selleks, et Eesti ja Läti vahel võib-olla reisijate vedu parandada. Euroopa mm, rööpad, kas see on äh, tõhus majanduslikus mõttes, et äh, tulemuslikkuse uuring, äh, tulusus, tulu-uuringud, võib-olla mäletate veel, et räägiti omal ajal sellest, et tohutud investeeringud tuleks teha selleks, et kuni Tallinnani oleks Euroopas, Euroopa rööpad paigas, aga minu meelest need prognoosid on olnud väga äh, Äh, tagasihoidlikud, see läheks miljardeid rohkem maksma. me peame väga konkreetselt vaatama, milline on praegu olukord raudteedel tehniliselt. Äh, võib-olla õnnestub meil välja ehitada osati Euroopa süsteem, ma seal neid äh, linnu üles ei loe, mille vahel me võiksime Euroopa rööpad paika panna suhteliselt väheste kuludega, aga need on väga väikesed vahemaad. aga kuskilt tuleb pikka hakata muidugi. samm-sammult lahendame, aga tänase finants, tänase eelarveperioodi jooksul see ei ole võimalik. kui kaugele me jõuame majanduslikus mõttes, kaubavedude mõttes ja strateegiliselt äh, tundub mulle, et me peaksime vähemalt Kaunaseni selle välja ehitama nii kiiresti kui võimalik ja loodetavasti ma vastan sellega ühele märkusele, mida, mille tegi härra Kraamer. erakapital jumala eest. aga täna võib-olla natuke liiga otsekohane, kuid ma ütlen, et meil ei ole täna Euroopas väga palju just äh, eraettevõtteid ja raudteedel. Äh, riigi omandis olevad äh, raudteeettevõtted hoopis kasvavad ja eraettevõtjaid on ikka piiratud arv aga mõned siiski on, kes on vägagi huvitatud sellest piirkonnast ja kes juba on hakanud ka võimalikke investeeringuid otsima. küsimus on, kas me oleme valmis toetama erakapitali või me oleme valmis avaliku ja erasektori koostööd toetama või toetame seda, et äh, pannakse kokku äh, liidu vahendid, liikmesriikide vahendid ja eraettevõtjate vahendid, muidugi see oleks väga kena, selles suunas me liigume osaliselt äh, on huvi üles näidatud, aga see on julgustav. seda huvi on vähe, aga julgustav sellegipoolest. küsimus muidugi on selles, millal eravõtted on valmis tegutsema ja siit jõuan tagasi ringiga vaba konkurentsi küsimusele. Äh, see küsimus tuleb lahendada, sellepärast et ei ole oper-, operaatorite äh, sadu ette näha nendes riikides, kus raudteed on riigi monopolid nii et äh, sellel kõigel on poliitiline dimensioon, meeldib see meile või mitte, proua Savisaar, jah, sada kakskümmend kilomeetrit tunnis kiirus, jah, äh, väga kena, äh, aga kui meil see asi läheb aasta pikemaks, siis see ei oleks katastroof, aga praegu ma ei taha asju lihtsustada öeldes, et äh, usaldus on kadunud Rail Baltica projekti osas, mina loodan ikka veel ja ma olen, ja ma ei ole väga naiivne, ma olen siin Euroopa äh, ringkondades äh, ringelnud kaua aega ja ma ei usu, et Balti riigid läbi kukuksid täiesti, teie olete pärist riigist, mis võib-olla sarnaselt Poolale algusest peale ei olnud just kõige entusiastlikum selle projekti osas. täna, nii palju kui mina vähemalt tean, ei ole mitte ainult suhtumise probleemi, vaid mulle tundub, et Eesti osapool on äh, tõesti ajakavast kinni pidanud ja loodetavasti jätkub see ka tulevikus. ja kui ei juhtu seda, mis juhtus Lätis, äh, ma olen valmis äh, rääkima kaasfinantseerimise tasemest komisjoniga, see on kindlasti üks valikuvariantidest, mida tuleks kaaluda. rääkida võiks teisalt ka sellest, et need riigid võib-olla ka iseennast natukene koormaksid, võtaksid investeerimispangast laenu. Äh, odavamat raha ausalt öeldes on raske leida kui investeerimispanga laenud. nii et võib-olla sellega saaks suurendada äh, TEN kümne projektide kaasfinantseerimist ja võib-olla peaks investeerimispangaga rääkima ja äh, mingisugused äh, Äh, head laenutingimused paika panna, näiteks laenupuhkused äh, selle hetkeni, kuni see projekt tegelikult käivitub ja nii edasi ja nii edasi, kuid ma tõesti ei arva, et olukord on äh, nii halb, et usaldus selle projekti re realiseerumise osas peaks kaduma. ma ei arva, et Balti riigid ega ka Euroopa Liit saaksid endale lubada selle projekti läbikukkumist. see on äärmiselt oluline projekt ja meil ei ole väga palju väravaid ida suunas, aga see oleks üks värav, mida võiksid Euroopa operaatorid väga äh, hästi ära kasutada, väga konkurentsivõimelised olla sellel liinil, nii et äh, minu meelest on see väga oluline projekt ja härra Kraamer, kuigi ma osaliselt teie küsimustele vastasin äh,, maanteedel ummikud, jah, see on muidugi probleem ja sellepärast ma Rail Balticaga tegelengi see on ainus võimalik lahendus tulevikuks selle piirkonna jaoks, minu meelest. koostoimevõime ja, ja koostoimimine siis sadamatega. kas Poola on valmis? ma vist vastasin sellele, et praegu meile tundub ja me oleme täiesti veendunud, et Poola rakendab seda, mis on sätestatud. ma üsna pea ka Poolasse reisin ja loodetavasti midagi halba ma seal ei näe, ei kuule Nad ei ole võib-olla küll väga entusiastlikud, aga ega mind entusiasm eriti ei huvita, mind huvitavad tulemused äh, ja praegu need tulemused tulevad. ja Euroopa rööpad ega me midagi kunstlikult ei hakka tekitama ja ega me ei kavatse ette võtta ka midagi, mis äh, oleks raha raiskamine. kui see läheks maksma miljardeid eurosid selle Euroopa rööpa, rööbaste Äh, rajamine, siis ma seda ei toetaks. Balti riikides muuseas on äh, tehtud ka ettepanek, et äh, Tallinnas sõidaks kiirrong Euroopasse mööda Euroopa rööpaid. ma seda ei toeta praegu, sest see ei ole lihtsalt reaalne. me peame jääma maa peale igasuguseid asju võib arutada, aga minu seisukoht on see, et Kaunaseni on võimalik Euroopa rööpad paika saada ja mis puudutab Poolat, Poola on täiesti juba Euroopas, on, see on ju kaetud juba, nii et äh, küsimus, kas see läheb siis Helki või mitte, on juba teine asi. aga kuni äh, kakskümmend üks kilomeetrit üle Leedu piiri meil on Euroopa rööpad paigas, nii et esimesena võib-olla võiks selle äh, Moskva Mariampoleni vedada aga kui me räägime järgmisest suurest keskusest, mis on ka ärihuvide mõttes kasulik, siis see on ikkagi Kaunas. Pealistoki äh, ja Kaunase vahel ühtegi teist sellist keskust ei ole, millele me peaksime keskenduma ja sellepärast on Kaunas meie prioriteetses nimekirjas. kas me suudame selle ülesande täita, ma ei tea ja kui millal, äh, ma ei tea, aga top prioriteet ta meie jaoks on. ja seda kaasfinantseeritakse Euroopa vahenditest aga me raiskaksime Euroopa rahasid, kui äh, Rail Baltica ähm, läbib juba ise keskuseid, mida niigi Euroopa on lahendanud, me peame uusi keskusi looma. see on juba niigi kallis projekt. aga ma ei tea, kas ma vastasin, härra Kramer, teie küsimustele, aga vist jah, aitäh well,. suur tänu, härra Telitška, teie sõnavõtu eest ja komisjoni liikmete küsimustele vastamises, me soovime teile edu ja loodame, et meie koostöö jätkub. ma soovin teile samuti edu, kuna te olete oma äh, esimehe postil alles algusetapis. viimasena, kuid mitte sugugi vähem tähtsana äh,, on ootanud väga kannatlikult härra Kaarel Vink, et tutvustada RTMS-i projekti äh, ja ma alustuseks on öelda, et äh, kui ma vaatasin Signali infolehte, et äh, Ühendkuningriik on selles osas ette jõudnud teistes, selleks on küll vaja suurendusklaasi, vaja, äh, et tutvuda nende standarditega, mis Ühendkuningriigis vastu võetakse, kuid imesid juhtub. esimees, ma tänan teid, ütleb härra Vink kuna mina vastutan ERTMS-i süsteemi projekti eest, püüan teile seda tutvustada nii lühidalt kui võimalik. Eh, minu esimese mandaadi aeg mul oli kaks eesmärki toetada äh, transpordi peadirektoraati ja Euroopa Raudteeagentuuri RT Euroopa standardi rakendamise, mis asendaks kakskümmend kolm erinevat süsteemi, mis hõlmaks nii signalisatsiooniga kui juhtimise kontrollsüsteemi, mis on aluseks koostalitlussüsteem. ja meie teisel kokkuleppel raudteesektoriga me viisime sisse kuus prioriteetset kaubakoridori ja seda põhjusel, et me tahtsime raudteest äh, välja kujundada äh, usaldusväärse alternatiivi maanteevedudele miks me andsime prioriteedi kaubapedudele? Äh, esiteks seetõttu, et oli vaja järele jõuda konkurentsi osas, sest kaubaveod jäid konkurentsis alla ja oli vaja edendada ka äh, ühendvedusid. teiseks, äh, raudteekaubavõrgustik suutis anda suure panuse Euroopa Liidu keskkonnapoliitika elluviimisesse ja võitlusesse kliimamuutuste vastu. mis on siis saavutatud? esimeses etapis me püüdsime leida raudteesektori jaoks ühine strateegiline raamistik, selleks sõlmiti kaks vastastikuse mõistmise memorandumit esimese aastal kaks tuhat viis, kus kirjeldati täpselt erinevate huvigruppide rolle ja teine kahe tuhande seitsmendal kahe tuhande seitsmendal aastal, mis puudutas siis RTMS-i paigaldamist pikki põhikoridori. nii Euroopa Komisjon kui ka Raudteeagentuur ja Transpordi Peadirektoraat on teinud tihedat koostööd raudteesektori esindajatega ja selles mõttes, tehnilises mõttes on meil Euroopa standard, mis sai õigusliku jõu aastal kaks tuhat kaheksa ja mida tuntakse äh, Äh, standardina kaks kolm null D all. Äh, raudteesektori taotlusel me püüame seda edasi arendada ja meie eesmärk on äh, võtta kasutusele versioon kolm null null null, mis peaks saama õigusliku jõu kahe tuhande kümnenda aasta lõpus, mis ei tähenda, et me ei suuda saavutada koostalitusvõimet enne seda, me praegu tegutseme koos olemasoleva äh, süsteemi alusel ja arendame välja uut süsteemi ja selleks vajaliku tarkvana. Äh, me oleme äh, nüüd äh, käivitunud kuue koridori projekti, mis on jõudnud erinevatesse etappidesse. A, B, C, D ja nii edasi. Antwerp Rotterdam oli viimane koridor Venemaa piirilt Berliini läbi Varssavi. ja nende koridor, iga koridori jaoks oleme me äh, loonud ka vastavad organisatsioonid, kahetahelised organisatsioonid, kõigepealt juhtkomitee, äh, infrastruktuuri ettevõtted hõlmavad, mis vastutab äriplaani eest iga koridori jaoks ja see hõlmab põhiliselt infrastruktuuri ettevõtteid. teine komitee on täitevkomitee, kus on esitatud liikmesriikide vastavad ministeeriumid, ma räägin liikmesriikide eest, mida läbivad need koridorid, sest nemad vastutavad strateegiate eest, eeskirjade eest ja suurel määral ka rahastamise eest. koridor A, koridor C ja koridor D jaoks oleme me eh, Euroopa Majandushuvi grupeeringud moodustanud, korralduskomiteed loonud selleks, et paremini koordineerida projektide elluviimist ja tagada ajaline järjepidevus. nüüd viimase kahe-kolme aasta jooksul oleme me näinud, et taoline organisatsiooniline vorm ja ka need, kes osalevad nendes koridorides, on öelnud, et see kahetasandiline organisatsioon on piisav selleks, et käitada neid keerulisi probleeme. kõigepealt on vaja infrastruktuuri pudelikaeladest üle saada, teiseks tuleb RTMS kasutusele võtta ja kolmas tuleb äh, kirja panna toimimisjuhendid Äh, Euroopa keskmine kaubarongi koosseis on nelisada nelikümmend meetrit, me ei saa seda ilma suuremate investeeringute seitsmesaja viiekümne peale tõsta selleks, et saavutada edasiminekut. ma tahan rõhutada, kui me räägime nendest kolmest tegurist, kolmest elemendist, ja mõningate koridori puhul on meil ka selleks eesmärk saavutatud, äh, suuretada äh, võrgustike läbilaskevõime suurendamine viiekümne protsendi võrra ning suurendada ka usaldusväärsust ja töökindlust kuni viiskümmend protsenti. me räägime olulistest numbritest. teiseks ma tahan rõhutada, äh, lähtudes meie kogemusest nende koridoride käitamisel, äh, kui tähtis on koordineeriv tegevus liikmesriikide vahel, komisjoni vahel, äh, raudteesektori, infrastruktuuriettevõtete, operaatorfirmade vahel ja äh, tehnilist varustust tarnivate tööstusettevõtete vahel. kõiki neid tegevusi on vaja korraldada ja koordineerida, et saavutada soovitud tulemusi. ja nüüd ma tahaksin rõhutada, meil on vaja ka kaasatud liikmesriikide ühisseisukohta, kuidas tegeleda. näiteks hilinemiste puhul, millised on viivituste põhjused ja kui sellega hakkavad liikmesriigid eh, eraldi tegu, tegelema, siis laguneb see koridor ära ja seetõttu on vaja koordineeritud tegevust nende liikmesriikide poolt, eh, mis asuvad selle koridori ääres või mida läbib see koridor. ja meil on nüüd kahetasandiline süsteem, nagu ma ütlesin, ERTMS-i komisjon äh, mis tegeleb standardi väljatöötamisega ja teine on siis komisjon, täitevkomitee, mis järgib äh, selle süsteemi elluviimist. Euroopa Komisjon käesoleva aasta juulis tegi väga olulise sammu, avaldades Euroopa arengukava, mis annab õigusliku jõu nendele koridorile ja range ajakava nende rakendamisele kaks tuhat viisteist äh, on raudteevarustuse jaoks ja uue süsteemi juurutamisele esimeseks jaanuariks kaks tuhat kaksteist ja peab äh, käivituma esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist. seega on loodud konkreetne ajaraam, mis on vajalik selle programmi edasiviimiseks ja nii tööstus kui ka raudteesektor vajasid seda ja see on meile nüüd vahendiks investeeringute paremal planeerimisel. nüüd, kui meil on selline Euroopa tegevuskava olemas. millised on siis prioriteetsed ülesanded minu mandaati perioodis? kõige ETCS tehnoloogia juurutamine standard on välja töötatud, kuid me peame tagama selle, et erinevate tarnijate poolt tarnitavad tehnilised seadmed oleksid omavahel ühildatavad ja selleks on vaja Euroopas testiperiood läbi teha. Äh, ETCS-i jaoks vajalike seadmete hind on ikka endiselt liiga kõrge, meil on vaja äh, luua stiimuleid raudteesektori poolt, et seda hinda alandada ja eh, tuleb jätkata ka versiooni kolm null null edasiarendamisega, et aastal kaks tuhat kaksteist muutuks see õiguslikult siduvaks. eelseisvate aastate jooksul eh, peame eh, teostame ülemineku riiklikult süsteemidel ETCSS süsteemile ja see ei ole sugugi kerge sest veeremi äh, eluiga erineb kahekümnest kolmekümnest, teiseks asenduskulud. kõik on seotud ju rahadega. kas seda tuleb arvestada? ja selles kontekstis äh, ma räägin teiega avameelselt, et mõningad suurriigid suhtuvad vastumeelselt oma riikliku süsteemi muutmisse, sest nad leiavad, et nende riiklik süsteem on niigi tõhus ja esitavad küsimuse, miks me peaksime seda muutma. ja me peaksime nüüd teatud mõttes ka omapoolset survet avaldama, et tõesti toimuks üleminek ETCS süsteemile. Äh, osa väikeriike on juba otsustanud äh, seda teha või on juba teinud. ja kolmas väljakutse meie ees järgmisel perioodil on Äh, käitada koridorid vastavalt Euroopa arengukavale, selleks on vaja märkimisväärseid vahendeid, ma toon teil pärast arvulisi näiteid, selleks et kõrvaldada pudelikaelad, võtta kasutusele RTMS ja harmoneerida toimimisjuhendeid. Neid ülesandeid tuleb täita käsikäes, vastasel juhul ei ole võimalik nende programmidest tõusvat kasu täielikul määral ära kasutada. koordinaatorina on minu ülesanne teha kõikidele selgeks, et me oleme nüüd jõudmas kriitilisse etappi. meil on transpordiliik, tehnilised standardid, mis toimivad ja seetõttu on see igati kasutatav kaubavedudeks ja on alternatiiviks maanteevedudele ja nüüd ma pean ütlema, et nüüd on saabunud aeg, nüüd või mitte kunagi. ja minu arvates üleminek RTMS-ile on samuti võimalik, tehnilised nõuded on täidetud ja vastavalt Euroopa kaval on loodud ka ajagraafik üleminekuks, tehnilised võimalused on loodud ja vastav Euroopa tegevuskava peaks selle ülemineku võimalikuks tegema. meil on kolm olulist tähtsat, kaks tuhat kaksteist pardaseadmetele, äh, üleminek versioonile kolm null null aastaks kaks tuhat viisteist ja ja siis on kaks tuhat kakskümmend, mis on ette nähtud lõpptähtajana kõikide nagu koridoride elluviimisel. me vajame muidugi kõikide huvigruppide toetust, meil on vaja hästi koordineeritud tegevust nii valitsuse, tööstus kui ka raudteesektori poolt, selleks et kokku leppida õig-, õigetes äh, prioriteetides ning täita ülesandeid, mis on ette nähtud Euroopa tegevuskavas ja kolmandaks, meil on vaja ka siduda juriidiliste finantsraamistikku, et need kuus koridori, millest ma rääkisin, RTMS-i koridorid, ei ole veel sisse viidud üle-euroopaliste transpordivõrgustiku programmi, seda tuleks teha, sest meil on vaja siimuleid üleminekuks ja äh, Euroopa-poolse kaasrahastuse saamiseks infrastruktuuriprogrammid on väga kulukas, kõige kulukam ja eeldab ka liikmesriikide poolset suurt panust komisjoni toetusel ja neid äh, projekte tuleks samuti käsitleda TNT äh, programmi raames. RTMS saab suurendada meie konkurentsivõimet ainult siis, kui me mõtleme sellele, kuidas ka optimeerida seda kolme elementi, mida ma mainisin äh, finantsvõimaluste suurendamist tuleb samuti käsitleda. meil on olnud kaks hankemeenetlust äh, viiesaja miljoni peale, mida me kasutasime eelmisel perioodil, me kasutasime neid selleks, et äh, juurutada ETCS-süsteemi nii parda kui ka raudteel me räägime pardaseadmetest, mis on samuti olulised ja me räägime ka versiooni kolm null null arendamisest ja selles mõttes me kaalume võimalust kahe tuhande üheteistkümnendal aastal veel üks hankemenetlus välja viia. aastal kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kakskümmend on see teetähis, mille poole me vaatame, kui me soovime kakskümmend viis tuhat kilomeetrit raudteed äh, vajalike seadmetega varustada, vajame me väga palju raha, mis meie hinnanguliselt on umbes viis miljardit eurot. see annab teile ettekujutust, mida see meilt eeldab, meil on kaks tuhat kolmsada kilomeetrit praegu vastavate seadmetega varustatud, mis tähendab aastaks kaks tuhat kakskümmend tuleb seda kümnekoristada, see on väga suur jõupingutus, kuid see annab ka olulise panuse koridoride vastava tehnilise varustuse tagamise, arvestades seda, et nimetatud koridorid on Euroopa Liidu majanduse jaoks olulise tähtsusega. lõpetuseks ma tahan öelda, et viimase nelja aasta jooksul oleme suutnud luua vastavad tingimused, et tagada selle projekti edu me oleme kindlaks määranud ka ühtse standardi, mis asendab praegu veel kehtivat kahtekümmet kolme riiklikku standardi ja selliste tingimuste loomine oli meie jaoks suureks väljakutseks, kuid nüüd me peame edasi liikuma ja neid tutvustama ning juurutama. ma olen väga tänulik hea koostöö eest äh, Äh, transpordi peadirektoraadiga, Euroopa Raudteeagentuuriga ja väga paljude teiste sektorite esindajatega. ilma nende toeta poleks see töö olnud võimelik ja see on äh, hädavajalik meil ka järgmise sammu tegemiseks. suur tänu. härra Grosch, palun. Äh, suur aitäh ma räägin prantsuse keeles, siis teil ei ole võib-olla tõlget vaja. ma ei alustaks äh, provotseeriva küsimusega, et äh, kas on mõtet äh, üldse investeerida, minu meelest kindlasti on. Te olete veendunud, nii nagu kõik me oleme veendunud, et see on üks väga oluline temaatika, mis tagab transpordi liikuvuse, aga küsimus on rütmis kas tegemist on tehnoloogilise arenguga või on need struktuurid, millele te osaliselt veeta, viitasite, need äh, täna juba eksisteerivad äh, süsteemid, mis asju rakend-, raskendavad või on äh, rahalised vahendid need, mis on kõige suuremad tõkked sellele, et selles osas me kiiremini saaksime edasi minna. kas see on tehnika, struktuurid või rahalised vahendid? ja teine küsimus puudutab otseselt samuti tehnoloogiat ja investeeringuid. Te viitasite seda, et kui eh, me mõtleme sellele, et et umbes kolmkümmend aastat eh, läheb eh, veel aega, umbes kaks tuhat kakskümmend peaks see süsteem olema valmis kas äh, ma ei peaks pigem keskenduma uute süsteemide väljaarendamisel hoopis äh, kohaldamisele? ja veeremi äh, kohaldamisele kas tegemist on äh, meie komisjoni vana või uue liikmega, on kõik äh, kindlasti märganud, et prioriteetseid nimekirju on tohutult. me oleme näinud viimastel aastatel tohutult palju igasuguseid äh, prioriteetseid nimekirju. ma tahaksin teada, mis teie arvate, et kas meid ja peaks huvitama pigem nende prioriteetsete nimekirjade ümbervaatamine ja ümber defineerima võib-olla oma eesmärgid et meil ei oleks mingi viis-kuus prioriteetset nimekirja, mis eksisteerivad kõrvuti, et meil oleks pigem võib-olla viis-kuus-seitse prioriteeti, mis saaksid ka väga kerge, selgelt välja eesmärgid, aitäh. suur tänu, Mihhail Kraamer. meil on juba pikka aega käimas vaidlused, meil on olnud väga paljude raudtee-ettevõtete kriitikat vaja olnud kuulda, et see kõik on liiga kallis ja äh, nad olid nõus ainult viiekümne protsendi osas seda finantseerima. on siiski teatud asju, mida niimoodi korraldada ei saa. toona me otsustasime ka või, ja sellest kuulsime ka täna hommikul, et on olemas üle saja ettepaneku selle kohta, kuidas olemasolevat süsteemi parandada. kõige olulisem on, et süsteemid oleksid ühildatavad ja et neid eh, saaks edasi arendada. kas tõepoolest eh, töötatakse selles suunas, et süsteemid oleksid ühildatavad nii üles kui allapoole, mitte ainult nii, et meil on kakskümmend kolm süsteemi ja siis need kakskümmend kolm süsteemi on ainuüksi iseenese suunas ühildatavad üles ja allapoole? poole, ent mitte ristkasutusega. kas, kuidas toimub äh, finantseerimine? kui me ehitasime teed Berliinist Rostocki, siis Saksa raudtee oli sellele vastu, et ERTMS sinna paigaldatakse, kas see küsimus on nüüd lõplikult lahendanud või käivad vaidlused siiamaani? kui me räägime Ötšbegi tunnelist, see on ju tegelikult ju tunnel, mille saab kasutada ainult tänu ERTMS-ile. andke, kas te saaksite oma hinnangu sellele anda, kuidas on, milliseid tulemusi on andnud selle tunneli puhul selle süsteemi kasutamine, sest tegemist on ju Euroopa nõelasilmaga. ja viimane küsimus, mis mul on EATMS-ist on kujunenud eksportartikkel, äh, mis on äärmiselt populaarne, seda on eksporditud äär-, mitmestesse maailma riikidesse, sealhulgas näiteks Indiasse ja terve rida riike on selle järgi ümber ehit-, ümber muutnud kogu oma süsteemi. kas te saaksite täna öelda, et nendes riikides, kus tänasel päeval on RTMS e kasutusel äh, Äh, hästi on kasutusel niisugune süsteem Berliinis ja Leipzigis, aga see on kasutusel ka äh, marsruudil Napoli-Rooma äh, kas on võimalik konkreetsete näidete varal näidata, mida ETMS on andnud ja et see aitab olemasolevaid lünki teabes katta? aitäh! ja härra Vink, mina küsiks ka võib-olla kaks küsimust isegi. miks äh, on praegu nii, et äh, Ühendkuningriik suhtub väga leigelt RTMS süsteemi? ta ei ole otseselt selle vastu, aga ei tervita ka väga avali. ja minu teine küsimus puudutab seda, mida ütles Mihhail Kraamer. nimelt äh, uute liinide väljaehitamine Suurbritannias äh, räägime me ka Londoni ja Manchesteri vahelisest kiirraudteest. kui see ehitataks tõesti välja, kas äh, teie arvate, et siis äh, jälgitakse RTMS standardeid või endiselt räägitakse või, või peame me endiselt äh, ausalt öeldes söega kütma oma mootor, vedureid? aga veel üks kõneleja. Äh, jah, suur tänu, härra esimees. Presto la nostra lente di ingrandimento perché per troppe volte ma leian, et minu riigis Itaalias öö, ollakse viimaste seas, kes neid süsteeme rakendavad eriti kui ma pean silmas ka näiteks ERTMS tehnoloogia kasutuselevõttu. meil on ju selles osas tegelikult töös ju väga vanad seadmed kuidas saaks toimuda sujuv üleminek vanadelt seadmetelt uude, uutele sujuvalt, nii et me jõuaksime ka nimekirjades esiplaanile meil oli siin mõned kuud tagasi väga traagiline õnnetus Via Regios ja see tõstis päevakorda ohutuse küsimused, aga ka öö, kaup, kaubatransporti lubade ja kaubatransportijate sertifitseerimise kohta meie eh, tegelikult hääletaksime kahe käega RTMS eh, süsteemi kasutuselevõtu poolt, eh, toetaksime selle osas, selles osas ka Euroopa Raudteeametit, sest see aitab ka agentuuril, Raudteeametil, see tähendab sekkuda sest ainult nii on võimalik tagada suurem ohutus Äh, kaup, kaupade veos raudteedel. me peaksime kõik kõik äh, need ohutusnõuded ühtlustama, kasutusele võtma süsteemid, mis võimaldavad senisest tihedamat koostööd ja äh, selles osas toetama ka koordinaatori tegevust suur tänu, härra esimees, minu küsimus on väga konkreetne. kõik teavad, et äh, suured riigid äh, ei taha loobuda oma süsteemidest ja just nimelt väiksed riigid on need, kellel on probleeme äh, sellise suhtumisega. nii et kas on kavas ka survet avaldada suurtele riikidele? kuidas te kavatsete mm, äh, seda survet siis avaldada, mismoodi? suur tänu, härra Vink, sõnad jälle, jälle teil. suur tänu, kõigepealt äh, vastaksin küsimusele, mille esitas härra Grosch. mis puudutab struktuure, siis tehnilised äh, aspektid ei ole praegu puudu, puuduseks struktuurid, jah. eriti see, kuidas äh, me äh, ajame, kuidas on meie su-, millised on meie suhted liikmesriikidega ja äh, raudteesektoris mööda neid koridore, see on üks asi, mis tuleb lahendada, see on meie siirdeplaanis ka paigas ja rahastamine muidugi probleem. me räägime siin ikka väga suurtest summadest ja seega peaksime mõtlema nii võimalustele liikmesriikide eelarvest leida toetust komisjon muidugi toetab neid projekte, kuid peame leidma ka alternatiivsed äh, rahastamise allikad nende koridoride jaoks, nii et selles mõttes need on need kaks peamist probleemide allikat meie jaoks. mis puudutab äh, vedureid äh, ja pardamehhanisme, siis muidugi uute uue veeremi puhul on ETCS-i süsteemi paigaldamine odavam ja selles osas ei ole meil äh, raskusi äh, operaatorite veenamisel, kuid samas äh, mis puudutab ümberseadistamist, see muidugi on probleem, seda, sellest tuleb rääkida erinevate operaatoritega, me räägime sellest, et nende masinavärk on amortiseerunud, aegunud praegu meil ei ole rohkem vahendeid kui ainult viiekümne protsendi ümbervahetamiseks, väljavahetamiseks. kas järgmisest eelarvest tuleb sama palju vahendeid, on veel küsimärgi all, et kuidagi siis motiveerida operaatoreid äh, välja vahetama vanad seadmed prioriteetide suhtes muidugi äh, mulle avaldas muljet äh, kõike see, mida rääkisid minu kolleegid vajadustest äh, ja prioriteetidest kõikides transpordivaldkondades, aga see on poliitiline probleem nii komisjoni kui ka parlamendi jaoks, et leida, kus peaksid lasuma prioriteedid. mina ütleksin omalt poolt ainult seda, et erinevalt olukorrale neli aastat tagasi on meil nüüd ometigi süsteem, mille võib sisse tuua me ei rõhuta, me rõhutame praegu rakendamisele, sellepärast et lõppkokkuvõttes peaks ju olema raudteetransport ühildatav teiste transpordiliikidega ja koordinaator tegelikult ei saa selles osas midagi ära teha, see ei ole minu ülesanne, selle pea, sellega peab tegelema parlament ja komisjon. ja veel prioriteetidest TEN kümne süsteemidest tuleb koridorid sisse tuua meie meelest, sellepärast et meil oleks mingisugune paindlikkus ka investeeringute osas. nüüd rääkides härra Kraameri küsimustest. Need kaebused, mida esitati meie tööle varem, nendele on reageeritud, need on lahendatud, rohkem selliseid küsimusi ei ole selles osas, et kas kakssada kolmkümmend D kujuneb edukaks või on vaja hoopis mingit teist süsteemi, see asi on nüüd lahendatud, sektor ise on ka nõus sellega, et kakssada kolmkümmend D tuleb sisse ja eesmärk on ju aastaks kaks tuhat kaksteist üle minna kolmesaja, kolmesajale. Need on koostalitusvõimelised, need süsteemid, mis tähendab seda, et kui, kui keegi seadistab endale ETCS kahesaja kolmekümne D-ga, siis on need täiesti koos talitlusvõimelised veduritega, mis on seadistatud kolmesaja süsteemiga. et selles osas probleeme ei teki ja viivitusi ka ei teki e, osade riikide jaoks, kes on e, kohe valmis seadistama oma veeremi kahesaja kolmekümne teega. nüüd Lösbergist küsiti, et kui, kas see võiks kuidagi positiivselt mõjutada vedurite ostmist. Šveitsis äh, on üldine arusaam selle kohta, et mida nad tahaksid saavutada ja üldiselt arvatakse, et järgitakse programmi, mis on erinevate programmide jaoks paika pandud ja mina arvan, et kui me seda rakendame, siis meie usaldusväärsus säilib programmide osas ja rakendu- ja Euroopa Eh, siirdekava osas eh, säilib ja see omakorda mõjutab seda, et kas eh, uute vedurite ostmist ka kiirendatakse ja veel eksport. tööstus on sellega vägagi kursis olnud, me näeme seda ikka ja jälle ja järjest enam, et Euroopa ekspordib seda RTS, RTMS süsteemi see on väga konkurentsivõimeline süsteem, kasutatakse paljudes riikides ja see on hea selles mõttes ka, et me saame näidata, kuidas see tegelikkuses toimib. me saame näidata seda, kuidas asi toimib Itaalias, Hispaanias, aga või me räägime ka mujalt näiteid tuua, loodetavasti ei kuule, mida ütleb härra Kraamer saalist aga ma rõhutan seda, et oluliseks kujuneb kindlasti äh, koridoride tegevuskava järgimine. me peame tagama selle, et me suudame näidata, et see koridorisüsteem on täiesti mõistlik ja et see on ühildatav äh, RTMS-i tehniliste vajadustega. nii et niimoodi me üritame kiirendada kuidagi sellele uuele süsteemile üleminekut määrava tähtsusega on see ju selleks, et meie kaubaveod oleksid konkurentsivõimelised, sest vastasel juhul oleme me tõsise probleemi ees ja neid probleeme tuleb järjest rohkem ja rohkem. härra esimees küsis, et miks äh, Ühendkuningriik on nii leigelt suhtunud sellesse süsteemi. võib-olla see ongi üks meie süsteemi nõrkustest ja meie visioonis nimelt, et ei ole mitte ühtegi liini otseselt, mis on koridori toodud. siis võib-olla me tõesti võiksime mõelda konkreetsete liinidele, nagu see äh, kiirrong, ähm, millest te rääkisite, või miks mitte ka Eurostar äh, võtta ette. aga nüüd see kiirraudtee, mis loodetavasti ka Ühendkuningriigis valmis ehitatakse? Äh, tegelikult on ju Euroopa tasandil võetud ette kohustus, et uued liinid äh, seadistatakse ette MES-iga ja loodetavasti see nii ka läheb ära finantsa. Teil on täiesti õigus. see uus süsteem on muidugi oluline ohutuse suhtes, ma olen täiesti nõus teiega väga paljud äh, ametkonnad äh, toetavad seda süsteemi. probleem enne oli selles, et seda süsteemi meil ei olnud, me rääkisime asjast, meil ei olnud seda. aga nüüd meil on stabiilne süsteem paigas ja just äh, nende koridoride haldajad peavad nüüd selle asja üle võtma. järgmisel nädalal muuseas tuleb esitlus selle kohta kuidas harmoneerida mitte ainult operatiivreegleid, vaid äh, lepitada need ohutusreeglitega. ja läbi selle uue süsteemi suurendame me umbes kahekümne, kahekümne viie protsendi võrra uue süsteemi kasutuselevõttu, härra Pahh. Te küsisite mult, mida täpsemalt? keda te rõhustaksite valitsustest? probleem see iseenesest ei ole. küsimus seisneb selles, et Euroopa arengukava on äh, õiguslik raamistik, mis on vastu võetud liikmesriikide poolt ja seda tuleb täita. komisjon nüüd omalt poolt peab vaatama seda, äh, kui palju need kohustused, mis on plaanis kirjas, äh, leiavad ka rakendamist ja täitmist liikmesriikides. meie tegeleme koridoridega, kuid Euroopa Komisjon peab omalt poolt vaatama seda, kas Äh, selles äh, tegevuskavas äh, võetud kohustused liikmesriigid ka täidavad. suur tänu! suur tänu, härra Vink, teile! nagu ka kõikide muude puhul olen ma öelnud, ütlen ka teie puhul, et loodetavasti koostöö sujub tulevikus ja kunagi meie unelmad kõik täituvad ja üsna pea üldiselt Äh, ju raudteedel imed tulevad natukene aeglasemalt, aga tulevad, nii et äh, suur tänu ja härra Vink ütleb ka aitäh. ja teie assistendile annaksin ma siin ähm, ühe väikse sõnumi edasi, et nimelt äh, TEN kümne üks uus projekt on heakskiidu saanud. Ähm, Felixtownis, äh, nii et sellega võib-olla on võimalik kuidagi survet avaldada Suurbritanniale, nii et suur tänu right,. suur tänu, kallid kolleegid, muud küsimused, kas keegi julgeb midagi siin praegu tõstatada sellisel hilisel tunnil, kui keegi ei julge, siis tuletan teile meelde, et meie järgmine kohtumine leiab aset novembris, üheksandal novembril kell viisteist null null ja suur tänu kõigile sekretäriaad, sekretäriaadile ja härra esimees tänab lahkelt ka tõlkemeeskonda ja sellega on istung lõppenud, aitäh oh,. Uh, What we got there? Yeah. Thanks, Vice President. <laughs>